okei okay, um,, good morning everybody. tere hommikust kõigile. ootasin natukene, et äh, rohkem kolleege kohale jõuaks. mul on hea meel siin tervitada Werner Hoierit, Euroopa Investeerimispanga presidenti ja direktorite nõukogu esimeest. ütlen talle tere tulemast meie komisjoni suurima avaliku investeerimispanga presidendina. mina igal juhul olen kindlasti huvitatud äh, kuulmas seda, mida presidendil öelda on. kuuleme temapoolse ülevaate kõigepealt äh, investeerimispanga tööde ja tegemiste kohta. palun, Werner. tere hommikust, äh, esinaine, lugupeetud daamid ja härrad, austatud kolleegid kuna olen ka ise olnud parlamentäär, siis ähm, siin istudes on mul natukene raske nüüd äh, mitte olla parlamentäär. igal juhul suur tänu teile mind siia kutsumast. ja nagu te ütlesite, siis me oleme suurim äh, avalik investeerimispank ja me oleme suhteliselt äh, unikaalne, sellepärast et me vastutame täielikult Euroopa Liidu institutsioonide ees. meid äh, asutati Rooma lepingutega, meie asutamisotsused võeti vastu sel ajal, nii et meie ajalugu läheb sinnamaani tagasi. ja loomulikult äh, aruandmine Euroopa Parlamendi ees on äh, mulle auülesanne ja teen seda alati hea meelega, kui te peate seda vajalikuks. EIB on Euroopa Liidu pank. osanikud kakskümmend seitse liikmesriiki on andnud meile selge mandaadi, me peame andma oma panuse liidu eesmärkidele ja strateegiatele pikaajaliste investeeringute kaudu ja selle ärimudeli aluseks on meie osanike poolsed garantiid. lisaks äh, sellele on meil kõrge kvaliteediline portfoolio. see võimaldab pangal koguda kapitali finantsturgudelt ja suunata see edasi soodsaste intressimääradega nii et äh, olgugi, et liikmesriikide poolne toetus on meile väga vajalik ja hiljem ma räägin äh, kapitali suurendamisest, siis äh, meie põhifunktsioon on laenata raha finantsturgudelt soodsate intressidega ja siis suunata see edasi lõpp Äh, saajatele, nii et me ei laena mitte maksumaksja raha, vaid me aktiveerime erakapitali. lühidalt äh, teisest päevakorrapunktist täna EIB aruanne, aastaaruanne kaks tuhat üksteist ja kõik need positiivsed aspektid ei ole seal minuga seotud, sest ma liitusin äh, alles äh, poole aruandeperioodi pealt pangaga, nii et äh, positiivsed sõnad suunata mu eelkäijatele, kui miski mäda läheb, siis võtta, võtta minu vastutusele. pank tegi erakorralisi püüdlusi pärast Lehman Brothersi kriisi kaks tuhat kaheksa ja pangal paluti suurendada oma tegevust. sel ajal plaaniti seda, et Euroopa Investeerimispank pöörduks paari aasta pärast tagasi kriisieelse töötaseme juurde. et selleks ajaks on kriis juba ületatud ja pank kogus äh, edukalt raha finantsturgudelt aastal kaks tuhat üksteist me kogusime kokku seitsekümmend kuus miljardit eurot. me saime rahastada nelisada viiskümmend neli äh, projekti seitsmekümnes riigis ja vastavalt panga äriplaanile investeeriti see raha põhiliselt teadmistepõhisesse majandusse, energia- ja kliimameetmete projektidesse, transpordivõrgustikesse, mis äh, ühendavad Euroopat. samuti investeerisime me seitsmekümne nelja äh, piirkonda, mis olid kõige hullemini kriisist puudutatud ja investeerisime raha äh, ka VKE-desse, neid oli kokku sada kakskümmend tuhat ja vastavalt äh, meie mandaadile äh, kümme protsenti investeeringutest tehti väljaspoole Euroopa Liitu lisaks äh, laenamisele on meil veel kaks sammast pangas vahendite ühendamine ja nõuandmine. Ähm, laenamine on iseenesestmõistetav, see on panga põhifunktsioon, aga vahendite ühendamine tähendab seda, et kaks tuhat üksteist pank äh, ühendas Euroopa Liidu äh, liikmesriikide eelarvevahendid äh, panga ressurssidega läbi riski jagamise ja garantiimehhanismide. nii et mul on hea meel selle üle, millised head koostöövõimalused meil on liikmesriikidega, mis puudutab nõuandmist, siis kui ma tulin panka tööle, siis mind üllatas, et äh, meil on rohkem insenere, tehnilisi eksperte ja teadlasi kui äh, pankureid. nii et äh, tehnilise nõu tähtsus meie klientidele on kasvanud märgatavalt ja mitte ainult võlakriisi tõttu Euroopas. aasta kaks tuhat üksteist on nüüd minevikus, aga ma tahaksin rääkida panga tuleviku väljakutsetest. kui panga osanikud äh, otsustasid, et äh, pärast aastat kaks tuhat kaheksateist tuleks tegevust äh, tugevalt laiendada ja siis minna hiljem tagasi kriisieelsele tasemele, siis nad ei aimanud, et pärast panganduskriisi tabaks meid riigivõlakriis. nii et pärast finantskriisi on nüüd tulnud riigivõlakriis ja seetõttu see plaan minna tagasi kriisieelsele tasemele. ei ole nüüd olnud äh, kergelt teostatav. ja sel aastal me oleme üritanud minna seda teed, aga see läheb vastuollu minu makromajanduslike põhimõtetega, aga me peame end äh, piirama ja kui me käituksime teistmoodi ehk antitsükliliselt, siis äh, ei oleks meil olnud võimalik pöörduda tagasi kahe tuhande üheksasada või üheteistkümnenda aasta tasemete juurde. nii et äh, me oleme seletanud ja selgitanud seda liikmesriikidele, see on keeruline praegusel ajahetkel, kui äh, kõik võitlevad äh, eelarvekriisiga koduriigis, me oleme ütelnud liikmesriikidele, et äh, kui meilt eeldatakse laenamistegevuse laiendamist jälle, siis peaks meil olema tugevam kapitali alus. meil on äh, üle kolmesaja miljardi euro aluseks ja liikmesriigid otsustasid äh, kümme aastat tagasi või aastakümneid tagasi maksta sisse ainult viis protsenti sellest, nii et äh, üksteist miljoni, miljardit eurot on äh, sisse makstud, pluss aastakümnete jooksul teenitud kasum, seda ei ole osanikele välja maksnud, nad on jätnud selle suuremeelselt panka, nii et kokku meil on umbes viiskümmend miljardit aga me laename välja kümme korda rohkem, nii et äh, oli selge, et me oleme jõudnud äh, oma võimekuse piirile. seetõttu me selgitasimegi liikmesriikidele, et laenamise mahu kasv eeldaks, et äh, me tugevdaksime ja suurendaksime sissemakstavat kapitali. ja minu enda üllatuseks ja minu personali üllatuseks liikmesriigid olid sellega nõus. me ei ole seda protsessi veel lõpule viinud. tuleb äh, veel äh, võtta vastu direktorite nõukogu lõplik otsus, aga juunis äh, otsustasid valitsused suurendada EIB põhikapitali. ma olen veendunud et äh, see on väga tugev äh, pühendumus liikmesriikide poolt ja see võimaldab meil äh, laiendada laenamismahtusid järgmise kolme aasta jooksul kahekümne miljardini iga aasta. aga sellegipoolest laenamistöö ei ole lihtne, ärge arvake, et ideaalsed projektid ähm, on saadaval igal pool. me peame pingutama, et äh, leida häid, korralikke, toimivaid äh, projekte. ja siinkohal paluksingi Euroopa Parlamendi toetust. me peaksime olema kaasatud projektide arendusse nii varakult kui võimalik väga keeruline on, kui institutsioonide või liikmesriikide esindajad tulevad välja heade projektidega, avalikustavad need projektid, aga kui pank äh, hakkab kontrollima projekti majanduslikku jätkusuutlikkust, siis see pank peab ütlema ei. ja siis kannatab ka meie maine. nii et äh, on mõttekas äh, kaasata Euroopa Investeerimispank planeerimisse niivõrd varakult kui võimalik. ja siis me saame kohe öelda, kas on tegemist elujõulise projektiga või mitte. liikmesriigid on teadlikud sellest, et äh, me oleme võimelised äh, saavutama lisaeesmärke kahekümne seitsme ja varsti kahekümne kaheksa liikmesriigi hüvanguks ainult siis, kui äh, pank äh, saab äh, sama edukalt laenata finantsturgudelt kui seni. me oleme suurim avalik laenaja, aga me oleme ka suurim äh, avalik äh, raha väljalaenutaja. meil on palju võlgu ja me võime siin enda puhul rääkida AAA reitingust, meid äh, usaldatakse ja kui me ütlesime, eelmisel aastal kogusime seitsekümmend kuus miljardit, siis pool sellest rahast tuli Euroopa Liidust väljastpoolt ja mõnikord äh, me peaksime rohkem äh, teadvustama seda, me räägime sellest, et Euroopa Liitu ja Euroopa Liidu liikmesriike ei usaldata, aga me saime ligi nelikümmend miljardit eurot väljaspoolt Euroopa Liitu, nii et äh, see näitab just tugevalt äh, usaldust. mõnikord äh, meid süüdistatakse, et me oleme liiga ettevaatlikud, me väldime liialt riske, mis on täielik jama. pangandus on alati seotud riskide võtmisega, aga me oleme hoidnud need riskid kontrolli all, me oleme tegutsenud mõistlikult, nii et äh, aa reitingu äh, säilitamine ei ole meilegi äh, reputsiooni või äh, kuvandi küsimus, vaid ähm, see on olemuslik küsimus. me ei saaks rahvusvahelistelt turgudelt raha kokku ähm, laenata, kui meie reiting langeks meie pank peab äh, turul tugevalt äh, konkureerima teistega, kes soovivad laenata näiteks äh, teiste riikidega. ja võib tekkida küsimus, et miks meid on üldse vaja. kui projekt saab rahastuse eraturult, siis on ju kõik korras loomulikult on meil vaja laenata kõikides äh, liikmesriikides äh, ehk kõikidele liikmesriikidele ükskõik milline on nende finantsolukord. ja nüüd äh, natukene olemasolevatest vahenditest, mis meil on, millega te olete kursis meil on äh, projekti võlakirjade algatus, meil tuleb äh, kohe pilootprojekti faas, me allkirjastame dokumendid oktoobris, meie pank mängib selles algatuses olulist rolli. see täiendab meie vahendite kogumit, see ei ole mingisugune imeravim. saame sellega esimesed kogemused nüüd ja me peame olema teadlikud, et äh, projekti võlakirjade algatus äh, sõltub äh, paljuski turgudest, komisjoni liikmesriigid äh, soovivad pilootfaasis mitte võtta käsile kõige keerulisemaid projekte, vaid selliseid, mis oleksid lihtsamini läbiviidavad, et anda sellele algatusele hea hoog sisse nii-öelda lugupeetud daamid ja härrad, ma usun, et ma tegin käesolevaga piisava sissejuhatuse. ja loodetavasti saame me olema ka tulevikus edukad, leides tasakaalu Euroopa Liidu institutsioonide ootuste ja panga konservatiivse rolli vahel ja tulen hea meelega teiega küsimusi arutama, kui te leiate, et see on vajalik, aitäh uh,! Thank you very much um...! suur tänu! niisiis, meil on tegelikult praegu korraga arutelul kaks päevakorrapunkti, kolmteist ja neliteist. neljateistkümnes päevakorrapunkt puudutab meie enda raportit Euroopa Investeerimispanga aastaaruande kohta seega tegemist nüüd selle niinimetatud jagatud esimeste arvamuste vahetusega äh, pluss küsimuste esitamisega ja hea meel on, et äh, investeerimispanga president on meiega. minu esialgne kava oleks sõna anda kõigepealt Maarju Maurule. nii et kui teil on võimalus küsimusi esitada, siis äh, tehke seda palun Vene Langensvi, Kiigold, Stojan ja Gula on juba nimekirjas, Wolf Klints samuti, härra Huntis, Theodoros, teie olete samuti variraportöör, äh, Dirk samuti variraportöör, nii et tee niikuinii, nii et äh, võib-olla võtame korraga kaks-kolm küsimust äh, ja äh, härra Hoier, äh, andke mulle siis laua alt jalaga, kui tahate sõna saada, <laughs> Marju, palun. aitäh. nii nagu mina sellest aru saan, on mul aega lühidalt äh, ise rääkida oma raporti sisust. ma tahaksin esmalt sissejuhatuseks äh, esitada ühe küsimuse ja selle küsimuse esitan ma otse Euroopa Investeerimispanga presidendile ning see on seotud äh, ka nende aktsentidega, mille ma olen välja valinud oma raporti jaoks. küsimus on väga lihtne. härra president, te selgitasite väga hästi, milli-, kui tugevalt on kasvanud Euroopa Investeerimispanga strateegiline roll ja seetõttu tahaksin ma teilt äh, küsida ja kolleegid äh, kindlasti ka rõhutavad seda. minu raport äh, ei pea mitte üksnes võtma kokku seda, mida pank tegi kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, vaid raportis võib esitada ka ettepanekuid ja seetõttu ma tahaksin küsida, et võttes arvesse stsenaariumi muutusi, võttes arvesse panga poolt võetava vastutuse muutumist, ta peab ju isegi oma, osanikke veenma, et vaja on kapitali suurendada. kas te arvate, seda arvesse võttes, et te saate täielikult oma rolli täita, et kas äh, teil on vaja oma institutsioonilise rolli parandamist, võttes äh, kas on vaja muuta Euroopa Investeerimispanga põhikirja selleks, et teil oleks täielik vabadus oma kohustuste täitmisel ja loomulikult tuleb arvesse võtta kõiki ettekirjutusi, mis kehtivad läbipaistvusele ja panga tegevusele. Ähm, kas teie arvate, et Euroopa Investeerimispanga institutsiooniline profiil peab paranema, kas seda tuleb parandada selleks, et ta saaks veelgi tugevamalt äh, osaleda Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamises? ma esitan selle küsimuse teile sellepärast, et äh, ma sooviks koos kolleegidega teha vastavasuunalisi ettepanekuid. me räägime siin praegu raportist, mis käsitleb Euroopa Investeerimispanga tegevust aastal kaks tuhat üksteist ning see raport ei pea tuginema mitte üksnes sellele, et me hindame seda, mis toimis, toimus kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, vaid me peame andma ka kasulikke soovitusi tulevaseks tegevuseks. Te ise ütlesite seda ja mina olen teiega nõus, oluline on äh, säilitada kolm A reiting äh, selleks, et äh, kapitali saada, need on asjad, mida me väga hästi teame uuemast ajaloost ning sellega on seotud ka projekti võlakirjade Äh, esimene faas äh, ja selle käivitamine ning minu meelest oleks äh, äärmiselt huvitav näha kahe, selle tulemusi kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpus. on asju, mida tuleb veel arvesse võtta. Euroopa Investeerimispanga otsene kaasamine Euroopa Liidu algatustesse, alati tuleb seejuures arvesse võtta Euroopa Investeerimispanga rolli ja selle iseärasusi. tahaksin mainida veel mõningaid aspekte, aga ma sooviks seda veidi äh, struktureerida, esmalt räägiks sellest, mis toimub Euroopa Liidu sees ja sellest, mis peab toimuma väljaspool Euroopa Liitu. ma arvan, et äh, oleks hea ja ma loodan, et kolleegid toetavad mind selles, et äh, vaja on jätkata äh, Euroopa Liidu äh, algatuste toetamist, keskenduda VKE-dele, aga tuleb jätkata ka mikrorahastamisinstrumentide arendamist. aga samas on oluline ka nii-öelda sotsiaalmajanduse toetamine. tuleb äh, väärtustada neid võrgustikke. Äh, miks ma sellest räägin? raamistik, milles Euroopa Investeerimispank praegu tegutseb, on raamistik, mis hõlmab viitsadat miljonit kodanikku ning meil on mitu miljonit VKE-d, aga ainult kaheksa, aga see kõik moodustab kokku ainult kaheksa protsenti maailma rahvastikust, kes äh, kasutavad viitkümmend kaheksa protsenti maailma äh, hüvedest. ma arvan, et sotsiaalmajanduse arendamine äh, võiks äh, olla alternatiivseks retseptiks, mis võimaldab meil ähm, suurendada heaolu ja panga president äh, asetas oma tegevusega globaalsemasse raamistikku. lõpetuseks tahaksin rõhutada, kui olulised need äh, rõhuasetused on rahvusvahelises kontekstis. Te tuletasite ise seda meelde ja ma arvan, et äärmiselt oluline on sellele keskenduda. Te rääkisite, et investeeritakse ka Vahemere piirkonda ja et peetakse lubadust, et Euroopa Liit, mille Euroopa Liit andis Deauville'i äh, kohtumisel äh, äh, Araabia kevadetega seoses ka seal toetatakse infrastruktuuriprojekte, toetatakse VKI-sid ning vaja on toetada poliitilisi ja majanduslikke reforme. ning viimane valdkond ja viimane küsimus, see puudutab läbipaistvust ja järelevalvet Euroopa Investeerimispanka tihti kutsutakse üles allutama end tugevamale kontrollile ning avalikustama rohkem andmeid, eriti mis puudutab tegevust kolmandates riikides. ma tahaksin aga Eh, tuua ära veel ühe probleemi. täna on meil tegemist pangandusjärelevalve küsimustega. mida teie sellest arvate? kuidas äh, tuleks üles ehitada side Euroopa Investeerimispanga ja järelevalveorganite vahel, kas te peaksite olema alles, allutatud Euroopa Keskpangale järelevalve küsimustes või milline see struktuur teie vahel peaks olema um,? niisiis, nüüd annaksin sõna härra Kutašile, kes on siin. kõigepealt tere tulemast meie komisjoni, ma vabandan, et ma hilinesin, mul tekkis väike probleem autoga, aga nüüd olen kohal ja tahaksin rääkida mõnedest asjadest, millest ma räägin ikka ja jälle, kui jutt on eh, investeerimispanga aastaaruandest aga minu meelest teema on oluline eh, ja seda tuleb ikka ja jälle tõstatada ja anda mõista, et me tunneme teatavat muret. Eh, investeerimispangal on eh, minu meelest väga oluline roll majanduskriisis, sellepärast et teie võimaldate majanduskasvu reaalmajanduses ja ma saan aru, et see on ka teie peamine eesmärk. ja sellepärast äh, mulle ei meeldinud äh, see, et äh, kaks tuhat kaksteist äh, aastal laenati vähem välja kui aastal kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kümme. kui panga kapitali oleks suurendatud, siis see oleks olnud väga teretulnud, sest see oleks laenamisvõimalusi suurendanud ja sellepärast me peaksime järgmistel aastatel sisse makstud kapitali hulka suurendama mul on eh, hea meel selle üle, et eh, heaks on nüüd kiidetud eh, Euroopa Investeerimispanga projekti võlakirjade pilootprojekt ja härra president, kuidas praegu selle asjaga on? millised on projektid, mida ette võetakse? ja üks väga oluline küsimus veel jätkuvalt on tõsiseid äh, probleeme vaheetappide ja lõppkasusaajatega. meil on väga vähe infot avalikkuse ees äh, laenude saajate kohta. Äh, ja seega mulle tundub, et me peaksime toetama siiski selliseid skeeme, kus VKE-d saaksid laenu otse, mitte ei peaks minema läbi vaheinstantsi üks oluline küsimus veel on äh, maksuparadiisid. see on asi, mida ei ole minu meelest veel lahendatud pangapoliitika selles osas on poolik, sellepärast et see ei taga seda, et Euroopa vahendeid, rahva raha äh, kasutatakse korrapäraselt ja sellepärast me palume, et Euroopa Investeerimispank viiks läbi oma sõltumatud uuringud ähm, selle pädevuse raames, kus nad tegutsevad, mille alusel nad tegutsevad. ja seega, härra president, kas on olnud viimasel ajal uuringuid äh, investeerimispanga poliitika muutmise osas äh, maksuparadiiside osas? sellega ma lõpetaksin ja ütlen, et ootan äh, huviga koostööd härra Mauro ja teiste variraportööridega antud raporti osas. suur tänu! suur tänu! ALDE fraktsioonil Theodoros Kikrakis suur tänu, proua esimees. härra Hoier, suur tänu Te ütlesite, et te kavate, kavatsete järgmise kolme aasta jooksul kuuskümmend miljardit eurot kulutada läbi uue paketi, kavatsete laenusummasid suurendada. aga mis saab sellest ülejäänud neljakümnest miljardist? kogu paketist, kogu paketi summa on ju sada miljardit. see oli see, mida otsustati, kui räägiti kapitali suurendamisest. kas see kuulutatakse siis järgmise kahe-kolme aasta jooksul pärast esialgsete summade eh, kasutamist ja millised on siis laenumäärad? kas need jäävad umbes selliseks nagu praegu või äh, läheb laen kallimaks. minu meelest see on võib-olla isegi kõige olulisem. Te ütlesite, et riike on kakskümmend seitse. aga samas äh, on äh, neid riike, kus töötuse määrad on kohutavad. vähemalt kahes riigis järgmiste aastate jooksul iga neljas inimene on tööta kas te sellises olukorras arvate, et äh, teil on kuidagi võimalus äh, töötuse määrasid äh, muuta? kas te tõesti arvate, et teie investeeringud midagi ära teevad või jäävad nad marginaalseteks tööhõivemääradest rääkides? suur tänu! mulle tundub, et üsna mitu punkti on äh, Ehm, juba välja toodud ja Werneril saab isegi eh, märkmete paber otsa juba. E, kolleege, kes sõna soovivad, on palju ja meil on jäänud täpselt nelikümmend viis minutit, nii et eh, kui teil õnnestub viie minutiga vastata, siis see oleks eh, suurepärane. no raske ülesanne, annan endast parima. suur tänu. kõigepealt, härra Mauro, suur tänu teile selle suure töö eest, mille te olete kolleegidega ära teinud öö, oma raporti koostamisel ja suur tänu, et tõstatate küsimused ka tuleviku kohta. mineviku analüüsimine on alati hea, kuid äh, äh, minu meelest on tagumine aeg nüüd hakata rääkima ka tulevikust, mitte ainult äh, minevikust, seda ütlesin ma ka aastaaruande avaldamisel. Euroopa Investeerimispank, nagu te teate, loodi Rooma lepingutega ja seda on ka hästi tunda, sellepärast et investeerimispanga valitsemistava äh, lepiti kokku tollal ja Euroopa Majandusühendus äh, koosnes äh, siis kuuest liikmest ja ma kujutan väga hästi ette, kuidas nad üheskoos laua taga istusid ja vormisid siis Euroopa Investeerimispanga tollal ilmselt idee oli selles, et Liisa Marshalli plaan luuakse äh, just võib-olla Itaalia jaoks ja sellepärast on äh, meie esindus Roomas kõige suurem meie esindut-, esindustest veel tänagi. ja mõte oli tollal vist see, et mitte teha sellist Marshalli plaani, vaid konkreetselt luua investeerimispanke nende riikide toetamiseks, keda konkreetselt vajasid ja seega panga juhtkond äh, ei näinud ilmselt ette seda, et kunagi Euroopa Liitu kuulub kakskümmend kaheksa riiki. ja see tähendab seda, et jätkuvalt äh, on meil paigas struktuurid, äh, mille prantslased ja sakslased tuhande üheksasaja neljakümne kuuendal aastal, viiekümne kuuendal aastal välja mõtlesid seni on pank toiminud väga hästi, nad olid kuskil seal Luksemburgis ära peidetud, keegi neist midagi ei teadnud ja tasapisi kujunes temast maailma kõige suurem rahvusvaheline laenuandja, kes eh, omas väga positiivset mõju eh, reaalmajandusele liikmesriikides ja Euroopa Liidus laiemalt. nüüd tuleb sellest Luksemburgi metsast välja tulla. me peame oma rolli täitma, täitma seda avatult ja läbipaistvalt seda väga tihedas koostöös Euroopa institutsioonidega ning eriti Euroopa Komisjoniga ja sellepärast on meie suhe Euroopa Komisjoniga niivõrd tähtis. kümnendite jooksul äh, äh, jõuti mõtlemises selleni, et me peame komisjoni suure tegevuse seostama pangalaenupoliitikaga seda muidugi parlamendi toetusel. ja see äh, oli täiesti selgelt kõige suurem lisandväärtus, mida me reaalmajandusele saime anda. ja me peame seda edasi arendama. see ongi Euroopa Liidu Panga äh, kõige suurem äh, tugevus e, hea meelega räägin ma alati võrdsetest mänguruumidest ja võimalustest. mina usun konkurentsipoliitikasse, aga see ei tähenda seda, et see kehtib alati meie äh, oleme ainus äh, taoline pank, kes vastutab Euroopa Kontrollikoja ees, vastutab teie eest ja meil ei ole Euroopa väliseid äh, aktsionäre pang-, pangas. ja seega tegemist tõesti on Euroopa Liidu institutsiooniga ja ärge seda unustage. Teil pank on see. Teil on pank, mis kuu-, kuulub ainuisikuliselt Euroopa Liidule. ja see tähendab seda, et panga rolli tuleb suurendada mida öö, selgem on see, mida suurem pank, seda selgem on see, et pangal peab olema võimalus öelda projektile ei. see on tugevus, millest me ei tohi loobuda. me peame öö, suutma säilitada olukorra, kus kuigi Euroopa liikmesriigi projekt on küll väga kena, aga ta on täiesti tühi oma mõttes, siis me peame ütlema talle ei. ja selles on meil teie toetust vaja nagu ma ütlesin, kolmekordne A-reiting ei ole mingisugune eesmärk omaette, see on äh, vajadus. ja te teate, et enamus meie aktsionäridest äh, võib ainult soovunelmaid näha kolme A-reitingust ja meil on see olemas, äh, siis on selge see, et pank peab säilitama oma sellise reitingu ja turge tegelikult äh, vaimustab see, et aktsionärid on valmis olnud kapitali suurendamisega usaldama panka ja loodetavasti see kapitali suurendamine veel enne aasta lõppu äh, teoks saab. nüüd Euroopa Investeerimispanga äh, tegevuse äh, sammu viimine äh, majanduskavadega, siin teeme väga tõsist koostööd komisjoniga VKE-dele laenu andmine äh, jätkub, me kavatseme kindlasti anda rohkem laenu kui eelmisel aastal, mis ulatus saja miljardi euroni. osades riikides, nii euro kui ka eurost väljas olevate riikide äh, keskpank, äh, äripankade tegevus seoses Basel kolm paketiga väheneb veelgi ja seega meie peame täitma niši, mis muidu Äh, või seda vaakumit, mis muidu tekiks VKE-dele. ja härra Skilakakis, äh, eelmisel nädalal me käisime Ateenas ja väga hea meelega leppisime kokku äh, Kreeka valitsusega laenude kavas, mis on suunatud konkreetselt VKI-dele, me kavatseme minna kaugemalegi, härra Lazarori on Kreekas suure laenupaketi läbi rääkinud ja asjaga tuleb minna kaugemale, sellepärast et asi VKE-dega on see, et probleemid ei tule alati kõigepealt välja. räägitakse näiteks ekspertinstrumentsidest, eh, sellepärast et paljud kindlustuspaketid kaovad, aga Kreekas on meil teinekord probleem imporditagatistega meil on väga palju edukaid ettevõtteid, väikseid ja suuri, kes on äh, Ähm, väga edukad olnud rahvusvahelisel turgudel, kui te ei suuda enam nüüd endale äh, lubada importida asju, mida neil on vaja tootmiseks ja see on üks instrumentidest, mis tuleb nende aitamiseks kasutusele võtta. ja nüüd, kui ma teaksin, millised on tulevikus laenumäärad, siis ma oleksin ilmselt ähm, üks rikas mees. aga praegu olukord on äh, suhteliselt äh, rahu tekitav pinged äh, pärast Keskpanga otsust ja, ja pärast teisi otsuseid viimastel nädalatel on äh, vähenenud ja mulle tundub, et on tekkinud väike hingetõmbepaus, mida tuleb aga mõistlikult ära kasutada. ma saan aru, proua esinaine, et ma pean kiiremini tegema, aga mul on üks äh, asi veel öelda läbipaistvuse ja vastustuskohustuse kohta meie ambitsioon on reeglite järgmisel olla eesrinnas, see on ähm, meie peamine eesmärk, nii et kui me räägime maksuparadiisist ja nii edasi, siis sellele pöörame väga palju tähelepanu. Vahemere äh, piirkond ja, ja välismaailm, meile on andnud mandaadi Euroopa Liidu institutsioonid, mul on väga hea meel selle mandaadi üle, sellepärast et me saame sellega tabada äh, Ähm, ka Euroopa Liidu eesmärke ja see kõik, mis me teeme Euroopa Liidust piiridest väljaspool, ei sea kuidagi ohtu seda, mis me teeme Euroopa Liidus seespool, sellepärast et rahastamisskeemid on erinevad ja Vahemere piirkond on väga hea näide, kas meie Euroopa riigid oleme täitnud oma kohustust, äh, mis äh, äh, tuli meile Araabia kevadega, ma ei ole selles veendunud. pank annab endast parima, teeme koostööd EBRD ja Maailmapangaga ja äh, oleme nendest pankadest ilmselt kõikidest kõige tugevam, aga eelmisel nädalal äh, küll oli meie äh, töö väga raske, kui Araabia maailmas reedel järjest pisteti põlema meie saatkondi, aga me Nikosias otsustasime oma tegevust Vahemere lõunakaldal suurendada ja eile otsustasime suurte infrastruktuuriprojektide rahastamise ja suure VKE-de paketi Põhja-Aafrika riikide osas. ma, aeg on läbi, aga olge veendunud, kõik küsimused, mis jäävad praegu vastamata, vastan hiljem kirjalikult. proua esinaine. jah, asi on selles, et äh, äh, meil on selline ühisarutelu ja meie raportöör esitab küsimusi ka variraportööridele ja nii edasi. ja ma arvan, vot kuulame nüüd ära kõik kolleegid korraga, sellepärast et muidu ei saa kõik sõna. natukene peab äh, võimalust rääkida asjast ka äh, Äh, siis lõpupoole, aga me peame kümme kolmkümmend lõpetama, me ei saa üle aja minna, nii et kui asi läheb jamaks, äh, siis annan sõna nendele, kes kõigepealt olid kohal, äh, roheliste variraportööri ei ole, aga Sven Kiigold on kohal. ja, ich spreche mal deutsch ähm, aitäh, ma räägin siin nüüd saksa keelt, kui meil on tõesti sakslasest president ja kui me teenime Euroopa eesmärki. mul on mõned küsimused, mida ma teile tahtsin esitada ja ma pakun välja, et et kui küsimusi on liiga palju, siis te võite neile muidugi vastata ka kirjalikult. meil on selge eesmärk kaks tuhat viiskümmend, et saavutada vähese süsiniku heit-, heitmega ka innovatiivne majandus ja kuidas see on äh, kooskõlas sellega, et jätkatakse äh, investeeringuid äh, mm, süsinikul kivisöel põhinevatele, põhinevatesse elektrijaamadesse, mille tööaeg ületab kahe tuhande viiekümnendat aastat mind äh, huvitaks, kuidas äh, te konkreetselt äh, edendate siis seda kliimasõbralikumat strateegiat, mis näeb ette kahjulikest tehnoloogiate kasutamise lõpetamist. mind huvitab konkreetselt üks juhtum, kus vee-, kus vabaühendused pidid väga palju survet avaldama selleks, et pank oma ise, omaenda eesmärke tõsiselt äh, Äh, võtaks. Te nüüd lõpetasite selle projekti toetamise, aga mind huvitaks, et äh, milliseid järeldusi te teete sellest, mida see tähendab teiste projektide jaoks, et kui on vaja äh, kuude kaupa survet avaldada selleks, et pank omaenda eesmärkide järgiks, siis tekib küsimus teiste ettevõtete puhul, et äkki on ka seal vaja ähm, projekte läbi vaadata, nii et mind huvitaks, et milliseid järeldusi te teete Belenko juhtumist? järgmine küsimus järgmiseks aastaks äh, te leppisite Euroopa Keskpangaga kokku selle, et teil on võimalus saada Euroopa Keskpangast äh, äh, likviidsus, see on kindlasti abiks, seda on kindlasti võimalik kasutada hästi. mind huvitaks see, et kas kokkuleppe aluseks olev leping on endiselt jõus, sest Euroopa Keskpank Eh, nagu ESM ja ESFF, EFSF ei oma pangalitsentsi ja Euroopa Keskpanga kokkulepete puhul eh, kehtib ju nõue, et need institutsioonid, eh, kes saavad juurdepääsu krediidivõimalustele, rahastamisvõimalustele, peavad olema pangad, peavad omama pangalitsentsi. Mm, loomulikult oleks kõige parem muuta äh, Äh, lepinguid selleks, et äh, seda probleemi lahendada. mind huvitaks aga, kuidas teie selgitate seda seost, mis mulle nii, eriti selge ei ole. Äh, suur tänu, et te siia tulite ning palju edu teie töös, aga mulle tekitab muret see, et kui surve on nii suur, et et üksikuid projekte surutakse poliitiliselt läbi, siis ma tõesti küsin, et millist täiendavat abi vajate te meie käest uh,? suur tänu. Nicolas Hundis, järgmine variraportöör. võib-olla piirdute kolme minutiga, siis õnnestub kõigil sõna saada. see puudutab absoluutselt kõiki, mitte ainult härra Hundist. Nicolas, palun. aitäh ma ei äh, lähe kolmest, kolme minuti piirist üli. Eh, ma soovitan, soovin ka öelda tere tulemast Euroopa Keskpanga presidendile ja palun lubage, et eh, ma tulen tagasi mõningate aspektide juurde, millest te ise rääkisite. Te käisite mõni päev tagasi Kreekas, eh, kirjutati alla leping Kreeka valitsusega, mis puudutas VKE-de rahastamist. tegemist on uudisega, mis sai väga palju tähelepanu ja mis võeti väga hästi vastu ja minu küsimused on järgmised, et äh, see, et äh, Euroopa Investeerimispank äh, annab abi VKI-dele, me oleme sellist uudist juba Kreekas kaks korda kuulnud selle aasta jooksul. tegemist on siis kahe tuhande kaheteistkümnenda aastaga, millest me räägime, aastaga, Eh, mille ajal teie olete olnud EIB president ja ma tahaks küsida, et ehm, mis tagab, et eh, seda lepingut seekord ka nüüd tegelikult eh, täidetakse ja miks siiamaani ei ole see nii läinud, võttes arvesse, et seda uudist on juba kaks korda levitatud, see võimaldaks meil paremini mõista seda üldist strateegiat, mida teie pank järgib. ning teine küsimus oli üks uudis, äh, kus äh, te rääkisite lepingust Kreeka valitsusega ja te ütlesite, et äh, see leping avab võimaluse rahastada töö, ettevõtmisi, mille jaoks on Kreeka Vabariigi tagatist vaja. mida te mõtlete selle Kreeka Vabariigi tagatisega, kas siiani on EIB-l olnud äh, probleeme Kreeka kohustustega ja milliseid raha, äh, töid rahastatakse, milliseid ettevõtmisi vahast rahastatakse äh, nend-, selle lepingu alusel. me teame, et mõningad projektid on peatatud, sellepärast et pank ei ole tagatisi andnud. ma tänan teid juba ette teie vastuste eest, sest need on minu jaoks väga olulised. see võimaldaks mind, mul paremini olukorrast ja teie panga strateegiast aru saada uh,. suur tänu. Äh, Dirk, äh, vabandust uh,, vales kohas olid mul nimekirjas ja nüüd siis konservatiivide kord, Dirk Epping. suur tänu uh,, proua esimees mina oma fraktsiooni poolt tahaksin kõigepealt härra Hoierit tema mm, tänase avalduse eest tänada ja lühidalt võtaksin kokku selle, mida meie arvame, investeerimispank peab tegema? investeerimispank peaks koondama eh, kõige paremad pangandustavad selleks, et tugev turupositsioon eh, tagada, teie vabaturu liberaalina seda kindlasti te teete, me muidugi tänast arvamusvahetust toetame, sellepärast et me arvame, et investeerimispank võiks olla veelgi läbipaistvam ja selgitada, eh, kuidas nad otsustavad eh, oma laenupoliitika üle, eriti mis puudutab eh, laenupoliitikat väljaspool Euroopa Liidu piire. lisaks sellele tahaksime teie esialgset seisukohta Euroopa kaks tuhat kakskümmend projekti võlakirjade algatuse kohta, eriti mis puudutab riskide jagamist ja võlakirjade hinnakujundust ja lisaks sellele tahaksin veel küsida midagi meie riikide, vabandust, Vahemere Euroopa riikide vastuvõtusuutlikkusest. kuidas teile tundub, sellega praegu lugu on seal, sellepärast et väga palju on selliseid äh, juhtumeid, kus äh, näiteks riigid nagu Hispaania on väga palju investeerinud taristutesse, lennujaamadesse, raudteedesse, maanteedesse, et kuhu siis veel investeerida selleks, et majanduskasvu toetada, eriti sellistes riikides nagu Hispaania, Portugal ja Kreeka. sellepärast, et see on määrava tähtsusega selleks, et äh, õigele Äh, teele jälle pöörduda. suur tänu ja nüüd jätame maha variraportöörid ja anname sõna teistele kolleegidele, kõigepealt äh, Werner Langen esimesena nimekirjas ja siis panen lõppu veel Vikifordiga. ja, äh aitäh härra president, te esitasite oma eelkäija aastaaruande ja ma ei ole seda küll täielikult läbi lugenud, aga ma näen seal selliseid arve, et neljast tuhandest kuuesajast projektist kakskümmend seitse on Hispaanias, üheksakümmend viis Itaalias, sada kolmkümmend Portugalis ja kuuskümmend kuus Kreekas küsimus on selles, et kuidas äh, Euroopa Keskpank äh, hindab seda võimalust, et eelkõige eurotsoonis on võimalik läbi viia edasisi majanduskasvu edendavaid projekte, äh, võttes arvesse mm, projekti võlakirjade pilootprojekti, mille kohta te ütlesite, et oktoobris valitakse projektid välja ja et ette on nähtud kakssada kolmkümmend miljonit umbes kaheteistkümne projekti jaoks, et mind huvitaks, et kas liikmesriikide või komisjoni surve võib olla nii suur, et te kaotate oma äh, otsustamisvabaduse ja saate teatavaid ettekirjutusi, mida te peate välja valima ja teine küsimus puudutab äh, sektoriaalset jaotust äh, teie projektide puhul, Euroopa Liidu liikmesriikide puhul. ma kuulasin just äh, seda, mida ütles kolleeg Kiigolt, mina ei ole temaga nõus. riikide ülesandeks on paika panna, milliseid energiaallikaid nad kasutavad ja Euroopa Investeerimispank rahastab ju kõige moodsamaid kivisöe elektrijaamu ja see ei ole vastuolus teie meie strateegiaga. meie vastutame järgmise kümne aasta eest ja vastutame selle eest, et kas meil õnnestub viia läbi soodusmuudatus oma energiaallikate kasutamises ja mind huvitaks, et millist rolli mängivad erinevad energiaallikad, kas ette on nähtud näiteks ka gaasijuhtmete rahastamist? Donit, I have got two. Loen nimekirja ette. Wolf Klints and Vicky Ford um,. mul on üks väike tehniline küsimus. kui Euroopa Investeerimispank on mittetulunduspank, siis kust peaks tulema see akumuleeritud kasum, millest te räägite? That, that was, that was short and sweet. Hmm, lühike ja normaalne. He's found it. Rene Langen äh, väidab, et ta leidis üles, kust see tuleb, süvikula. Äh, aitäh, ähm, väga tore, et te siin olete. ma esitan küsimuse prantsuse keeles, ma arvan, et äh, aastatel kaks tuhat, kaks tuhat viis, kaks tuhat kuus Euroopa Investeerimispank tegi ähm, kor-, korjas äh, raha mm, turult, äh, kas te kavatsete seda teha ka edaspidi selleks, et rahastada äh, investeeringuid ja kui ma ei eksi, siis on, kas te kasutat-, kavatsete kasutada ka hoiustamisvõimalust, sest praegu on intressid üsna kõrged. kolm lühikest küsimust. Te rääkisite sellest, et pangal on kolm A reiting. mis on selle põhjuseks, kas põhjuseks on üksnes panga hea töö või ka see, et liikmesriigid on aktsionärideks? ma küsin seda sellepärast, et kas te võiksite panga kasutada e, e, selleks, et e, euro võlakirjade projekti äh, edendada, sest et äh, tihti räägitakse sellest, et äh, sellega võiks parandada olukorda. ning kolmas küsimus puudutab projektivõlakirjade algatust, et äh, millal te projektidega äh, rahul olete, kas siis, kui need edenevad, edendavad äh, rahvamajandust või on ise edukad ning mitu protsenti projektidest on olnud edukad ning järgmine küsimus, et äh, milline on EIB suhe Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipangaga Londonis, kas te olete konkurendid, kas äh, teil on ka võimalusi teha koostööd? Uh, thank you, next it's Vicky and I see Miss järgmisena Vicky ja siis härra Odi on samuti soovinud sõna, Vicky. suur tänu, härra äh, Hoier suurepärane kuulda, kui te ütlete, et äh, projektidele tuleb öelda ei, kui nad ei, ei ole äh, kõlblikud, äh, see on osa teie mainest tõesti ja te peate ütlema ei, kui riskid on liiga suured meie oma seisukohtades rääkisime riski jagamisest niimoodi, et need pangad, kes teiega nendest projektidest osalevad, saavad madalama riskireitingu, see peaks soodustama pankade osalust, me ei ole sellest veel täpsemalt rääkinud, aga ükskord tuleb see välja. kui me kunagi üldse kapitalinõuete direktiivis kokkuleppele jõuame, aga see selleks, mis puudutab projekti võlakirju siis mina olen sellesse suhtunud äh, väga positiivselt, äh, sellepärast et olen varem töötanud äh, projekti finantseerijana, aga see peab olema ühtlane kõikides liikmesriikides. mul on koduriigis üks suurepärane projekt, TEN-T projekt, ida-läände ühendab ja öö, nad on valmis võlakirjad öö, tooma turule ja kui ma küsin nende käest, et miks nad investeerimispanka ei pöördu, siis nad ütlevad, et see on liiga kallis, äh, liiga palju paberimajandust, nii et kui asi hakkab toimima, siis see peab hakkama toimima kõikide jaoks. nii et äh, Äh, selgitagem välja see, et miks äh, mul kodumaal arvatakse, et Ühendkuningriigi jaoks Euroopa Investeerimispangast kasu ei ole, sellepärast et kui see jääb nii, siis sellest asjast mitte mingisugust kasu ei ole. me võime sellest kõigest rääkida pärast tänast kohtumist, las teie ametnikud selgitavad mulle, sellepärast et ma tahan täpselt teada saada, mis ikkagi toimub. Äh, suur tänu, Jean-Pierre Audi! aitäh, esinejana, palun vabandust, et ma hiljaks jäin. minu esimesed sõnad, härra president, on mõeldud selleks, et äh, tänada teid äh, teie suhtumise eest parlamendi saadikutesse, sest teid ei äh, kohusta selleks miski, sellepärast et te olete sellise institutsiooni eesistuja, kes sõltub ainult valitsustest ma tahan teie poole pöörduda eelarve kontrolli komisjoni liikmena Äh, ja ma tahaks teie käest küsida kahte asja, et Euroopa Investeerimispangal ei ole see ei ole allutatud pangandusjärelevalvele, seal ei ole mingit äh, kontrolli. Äh, me kolm-neli aastat juba oleme nõudnud seda, et ta oleks allutatud palga, pangandusjärelevalvele, võttes arvesse seda öö, õiguslikku alust, mida komisjon kavatseb pangandusliidu puhul kasutada. Teie eesistuja öö, Ehm, ei olnud eriti soodsalt meelestatud, me ei ole kunagi jõudnud kokkuleppele, liikmesriigid kasutavad väga palju investeerimispanka me, ja me kardame, et te ka, kaotate oma kolma reitingu ning parlament on korduvalt äh, Euroopa Liit on korduvalt soovinud saada panga aktsionäriks, milline on teie arvamus sellest, et Euroopa Liit saaks lisaks liikmesriikidele investeerimispanga aktsionäriks? Thank you, that's all of the speakers. suur tänu. nüüd on kõik äh, sõna saanud ja küsin Marju Mauralt, kas ta soovib veel äh, sõna võtta omalt poolt või anname nüüd äh, härra Hoierile võimaluse vastata. Marju, palun. proua esimees, ma parema meelega kuulaksin härra Hoierit ja samas äh, tänan variraportööre, sest nad ütlesid kõik, et nad on valmis selle teemaga edasi töötama. suur tänu! kümme kolmkümmend peame edasi minema järgmise päevakorrapunktiga, nii et teil on nüüd äh, aega vastata. palun. suur tänu. ma sellegipoolest ei suuda nüüd kõikidele küsimustele vastata ja nagu ma lubasin, siis vastan osadele küsimustele kirjalikult äh, või lasen vastata oma töötajatel. näiteks äh, proua Kulari küsimus, see on detailsem ja sellele peame vastama eraldi omalt poolt ütleksin ka, et küsimused, mis on seotud energiapoliitikaga, neid tuleb äh, arutada üldiselt, kui me paneme paika Euroopa Liidu tuleviku energiapoliitikat. Te olete siin täna avaldanud ka erinevaid äh, seisukohti ja pank on keerulises olukorras, sellepärast et meil on äh, kakskümmend seitse liikmesriiki osanikud, mul on kakskümmend seitse ülemust, kõigil on erinev energiapoliitika oluline on aga see, et energia- ja kliimapoliitikas on pangal ambitsioonikad eesmärgid. umbes äh, kümme aastat äh, tagasi investeerisime me vähem kui äh, viis miljardit energiaprojektidesse, nüüd me investeerime mitmeid kümneid miljardeid. aga energiapoliitika üksikasjad äh, tuleb aruteludes teie ja komisjoni nõukoguga paika panna. nüüd sügisel me korraldame ka suure konverentsi, kus äh, pannakse paika energiapoliitika põhijooned. mis äh, puudutab söejaamasid, siis äh, osad liikmesriigid on väga keerulises olukorras ja me peame neid äh, aitama. kui me neid ei aitaks, siis äh, nad ei saaks tehnoloogiat kaasajastada ja olukord oleks äh, keskkonna seisukohast veelgi hullem. ja mis puudutab peentolmu, siis on olukord keerulisem, aga me ei saa siin panna paika väga põhjapanevaid seisukohti, peame lähenema asjale tasakaalustatult. Glencol, härra Kiigold, pank äh, maksis äh, tühja ja sellest tuleb äh, teha omad õppetunnid. me peame selle jamaga tegelema, selle mm, nii-öelda ära lahendama ja me peame kasutama eksperte, kes meil on, et vältida tulevikus äh, sellistesse äh, projektidesse äh, sattumist, mis viivad meid nii-öelda rappa. edasi, likviidsus. võime teile saata juriidilised tekstid, mis on siinkohal olulised. poliitilisest seisukohast on tähtsus, et EIB-l oleks juurdepääs EKP likviidsusele, aga et me ei kasutaks seda see tähendab äh, meie positsiooni tugevnemist äh, turgude silmis. me peame tagama, et meil oleks vastav äh, kuvand, et meil oleks garantii olemas ja see ei ole samas ka kivisse raiutud, me peame EKP-s oma vajadusi ja nõudmisi põhjendama ettepanekuid äh, on äh, mitmesuguseid ja enne kui ma panka tööle läksin, enne kui mind äh, alles esitati potentsiaalse kandidaadina, siis mul oli mõte, et EIB võiks olla teine viimase instantsi laenuandja. aga kui me siin need erinevad aspektid kokku segame, siis me hüppame oma võimalustest üle, siis me hakkame rääkima siin bazukast ja muust. me hüppame oma varjust üle, me muudame täielikult siis äh, panga profiili ja uuendame ehk siis õõnestame oma ärimudelit, nii et seda teed me ei sooviks minna mis äh, puudutab äh, surve tõrjumist, kui meile surutakse peale teatavaid projekte, siis ma loodan, et Euroopa Parlament äh, meid ka toetab. Euroopa Parlament ju on immuunne riiklike survete suhtes. härra Huntis, kokkulepe Kreekaga loomulikult me tahame seda kokkulepet äh, rakendada ja ma võin teile öelda, et äh, mina kunagi ei osalenud selles äh, süüdistamismängus, kus osalesid härra Reichenbach, Kreeka valitsus, Troika, riiklikud parlamendid. me peame leidma probleemidele mõttekad lahendused, mis põhinevad mõistlikel alustel ja me oleme sel aastal Kreekas kaotanud äh, meeletult aega. kõigepealt oli referendum, siis äh, esimesed valimised, siis teised valimised. meil on nüüd äh, hoopis teine tasand Kreeka ametivõimudega läbirääkimiseks. läbirääkimised on olnud edukad ja loodetavasti see nii ka jätkub eeldusel, et komisjonipoolne heakskiit äh, tuleb äh, varem. meil on konkurentsipoliitika äh, seisukohast vaja komisjonipoolset heakskiitu ja siis me võime raha põhimõtteliselt kohe teele saatma ja me oleme valmis minema kaugemale sellest, mida me lubasime, aga meil on vaja Kreeka valitsuse poolset kindlat pühendumist ja see puudutab ka taristuprojekte, nendega on seotud kaks põhiprobleemi esiteks, kaks suurt äh, teedeprojekti on Kreekas käimas, mida tuleb pidevalt äh, üle vaadata. majandusliku äh, jätkusuutlikkuse osas on seal mõningad küsimärgid. ja siis meil on väga keerulised suhted kontsessionääride ja Kreeka valitsuse vahel ja see on õudusunenägu seetõttu me ütlesime Tsunarusele ja Hatsitakisele ja ka peaministrile, et Kreeka valitsus peab olema meie pool, kui me tahame nende projektidega edasi minna. meil on äh, vaja otsest garantiid Kreeka valitsuselt, see on minu arvates äh, õige tee. lisaks äh, sellele on meil üks probleem, kus Euroopa Parlament võib abiks olla. viimase kahe aasta jooksul oleme me avastanud, et tõukefondide ümberprogrammeerimine on ääretult keeruline ja kui te valmistate ette järgmist finantsperspektiivi ehk finantsraamistikku, siis on väga oluline, et äh, oleks võimalik loobuda sellest, mida me planeerisime kümme aastat tagasi ja valida uusi eesmärke, näiteks Kreekas äh, oli praktiliselt võimatu äh, valida intelligentseid energiaprojekte ähm,, oli võimatu investeerida taastuvenergiasse, sellepärast et äh, raha oli määratud äh, piirkondadele ja enamasti taheti edendada transpordivõrgustikke. liiga kaua aega kulub, et eraldada raha või suunata raha ümber vanadest maanteeprojektidest äh, tõhusatesse projektidesse energia ja keskkonna valdkonnas. kui te hakkate läbirääkimisi pidama äh, nõukogu ja komisjoniga, siis te võiksite võidelda selle eest, et äh, programmide ümberkujundamine toimuks äh, paindlikumalt ja mis puudutab võimekust, siis see on tihtipeale probleemiks erinevates riikides tuleb äh, vaadata Euroopa Liidu poliitika kõiki elemente koos. kui me soovime, et vastuvõtuvõimekus äh, paraneks äh, laenamise kaudu, siis sellega peab käsikäes käima ka finantsnõustamine. see on esmatähtis. nüüd meil tuleb äh, tegeleda operatiivplaneerimisega aastani kaks tuhat kakskümmend, me räägime konkreetselt ka aastast kaks tuhat kolmteist, siis me ei saa jätkata nii nagu seni. meil on vaja dünaamilisemat tegutsemist turgudel, meil on vaja innovaatilisemaid projekte ja vahendeid ja me peame kindlasti oma klientidele sellega selgeks tegema kaks tuhat, kaks tuhat neliteist ning seetõttu tuleb tugevdada meie nõuande andmise võimekus. praegu on üheks meie panga tugevuseks juba see, et me saame nõu anda ning samuti vahendeid koondada. Euroopa Investeerimispank mängib väga olulist rolli ka väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Liidu usaldusväärsus on äh, tõusnud eriti just keskkonna, energia ja taristuprojektide valdkonnas ja meie omalt poolt oleme seda usaldusväärsust äh, tõstnud ja see on suureks äh, edusammuks. see on kõik seotud meie panga välismandaadiga, meil on häid näiteid Ida-Euroopast Vahemere piirkonnas meil on eurooplastena veel väga palju ära teha. eelmisel nädalal äh, toimus äh, vastav äh, kohtumine, et arutada Vahemere küsimusi ja siin oli küsimus ka Rekonstruktsiooni Arengupanga kohta. ERPD nagu te teate, siis me oleme Rekonstruktsiooni Arengupangas osanikud. nii et äh, tegemist on äh, suure institutsiooniga, millel on äh, palju eesmärke, mis tingimata ei kattu Euroopa Liidu eesmärkidega, mida esindab Euroopa Investeerimispank. loomulikult noh, see erinevus eksisteerib, kui me peame Euroopa Liidu protseduure ja kriteeriume järgima, sellepärast et keegi Uus-Meremaalt või Venemaalt või Austraaliast ei ole tingimata arvamusel, et ähm, peaks järgima Euroopa Liidu ähm, kriteeriume ja vastutama Kontrollikoja ees, aga meie peame seda tegema. kui me paneme paika oma suhted äh, RBD-ga, siis äh, tuleb arvestada erinevate aspektidega ja ka taustaga. kui äh, Berliini müür äh, kukkus, siis äh, RBD ei olnud oma ülesannete kõrgusel. ja me kindlasti ei tohiks korrata omaaegset viga nüüd ise Vahemere piirkonnas. nüüd on RB teil uus äh, president äh, ja mul on temaga hea töösuhe, nagu oli ka eelmise presidendiga. ja me üritame koordineerida oma tööd äh, Kreekas. Kreekal kindlasti ei ole vaja koordineerimata rahvusvahelist finantsabi ja nõuandeabi. me peame oma tegevust seal kooskõlastama. ERPD on parem erastamisvaldkonnas, meie oleme paremad finantsnõustamise valdkonnas. nii et äh, meie nõuandjad äh, istuvad ka ERPD nõukogus ja kindlasti me ei peaks äh, töötama välja mingisuguseid konkureerivaid strateegiaid või omavahel võistlema. ja nüüd, mis puudutab Rekonstruktsiooni ja Arengupanga tegevust lõunas siis äh, meie panga eesmärgid on lepingus paika pandud. Need eesmärgid on äh, seotud äh, Euroopa Liidu põhieesmärgidega, näiteks ühtekuuluvusega ning seetõttu on pakkumised erinevatele piirkondadele ka erinevad probleemseid piirkondi, kus me peame tegema enamat. EIB on kahekümne seitsme, varsti kahekümne kaheksa riigi pank. viimased äh, kuus kuud olen ma veetnud niimoodi, et äh, olen veennud äh, riigipäid ja valitsusjuhte, et tuleks raha juurde anda. aga kui ma nüüd Josh Soroselt läheksin äh, küsima ühte koma kuut äh, miljardit, siis äh, läheks see asi väga keeruliseks ja proua Ford, mulle ei tundu, et Ühendkuningriik on kuidagi alarahastatud EIB vahenditest. Teil läheb suhteliselt hästi proua Ford lisas, et on vaja veel läbi rääkida. ja mis puudutab nüüd energia prioriteete, siis EIB-l eh, e on väga suur investeerimispotentsiaal ja järgnevatel aastatel me peame lähtuma prioriteetidest, mis Euroopa Liit paneb paika järgmiseks seitsmeks aastaks. näiteks äh, Euroopa ühendamise rahastu teemalised arutelud on meie jaoks väga huvitavad. me usume, et kui vaadata Euroopa Liitu üleilmastumise protsessis, siis täiesti õige on see, kui juhitakse tähelepanu probleemidele, mis meil on sidevaldkonnas näiteks seoses lairibaühendustega teeme tihedalt koostööd Euroopa Komisjoniga infotehnoloogia valdkonnas. samas me oleme teadlikud äh, sellest, et äh, energiapoliitika ümberkujundamine leiab äh, aset ainult siis, kui meil on olemas ühendused. riigid ja erasektor ei tule nende energiaühenduste loomisega, ülekandevõrkude loomisega toime. liikmesriigid ei ole ka oma riikliku seadusandlusega veel nii kaugele jõudnud, et äh, energiaülekanded äh, võiks äh, vabalt toimuda. ja loomulikult toonitaksin ka teadmistepõhise majanduse tähtsust alati ma lõpetan oma ettekanded konverentsidel sellega, et meil on vaja rohkem investeerida innovatsiooni teadus, teadus- ja arendustegevusse ja olukord liikmesriigiti on äh, kehv. ja kui meil õnnestub seda olukorda parandada, pidades silmas äh, üleilmastumist, siis me oleme juba suure sammu edasi teinud. edasi äh, edukontroll Äh, loomulikult meid tuleb hinnata lähtuvalt sellest, kuidas me oleme saavutanud Euroopa Liidu eesmärke. meil on loomulikult äh, mõningaid äh, probleeme detailides, on ähm, projekte, mis on saanud heakskiidu näiteks viisteist aastat tagasi ja praegu tekib küsimus, et miks ometi need projektid heaks kiideti, näiteks Iirimaal kõik need kiirteed, kas neid on ikka tõesti kõiki vaja? esiteks, ärgem äh, korragem seda jama ja kui see peaks äh, aset leidma siiski, kui selliseid projekte rahastatakse, siis Euroopa Liidu huvid peaksid olema kaitstud ja ma suhtun väga kriitiliselt äh, mõningatesse projektidesse me oleme ikkagi taganud seni, et pank ei ole kannatanud kahju ja maksumaksja maa raha on äh, kaitstud. mis puudutab äh, kasumit, siis me oleme mittetulunduslik äh, organisatsioon, aga see ei tähenda seda, et meil ei peaks olema reserve. meie reservid on kogunenud nüüd neljakümne aasta jooksul ja meil on viis korda rohkem kapitali võrreldes sellega nüüd, äh, mida liikmesriigid sisse maksid ja ilma selleta me ei saa tegutseda. Äh, mulle öeldi, et ma peaksin lõpetama. veel lõpetuseks järelevalve. eelmisel nädalal Ecofinis me rääkisime pangandusliidust, vahenditest, mida meil on seal vaja. meil on hea meel äh, tõdeda, et meil on olnud hea koostöö kontrollikojaga. me oleme rahul sellega, mida Keskpank on äh, välja pakkunud ja oleme valmis koostööks nendega, suur tänu. Uh, ülejäänu ma luban, saate kirjalikult või äh, edasistes aruteludes. suur tänu, Werner, kahjuks me peame jätkama, kas sa võiksid kirjalikult selle küsimuse talle esitada? palun, noh Äh, e e kirjalik küsimus. Ähm, Euroopa Investeerimispanga potentsiaal on tohutult suur selleks, et äh, hinnata ähm, projektide mõttekust. kas teie arvate, peate mõttekaks seda, et, äh, et teostatav oleks Euroopa reitinguagentuuri projekt? vastus on ei. kena ilus vastus seda te kirjalikult ilmselt ei pea saama, aga kui te tahate mingisugust vastust äh, äh, kirjalikult, äh, siis andke mulle teada ja ma tuletan Werner Oirile meelde selle loo. Right, we are going to move straight on very... Läheme kolleegid kiirelt edasi. järgmisena päevakorrapunkt Äh, on ähm, nagu ma ütlesin enne Thyssen'i äh, raportit äh,, proua McCarthy raport äh, ja kui teil on siin omavahelisi jutte, minge ukse taha. McCarthy raport siseringi tehingute ja turuga manipuleerimise korral kohaldatud ootavad karistused, proua raportöör ütles, et tal palju seletusteks aega ei ole vaja, annaksin talle kohe sõna. kõneaeg on täna väga piiratud, kallid kolleegid, äh, välja siit saalist, äh, pidage oma arutelusid mujal, meil ei ole siin aega raisata, ütleb äh, proua esineja äärmiselt ärritunult. Thank, thank you very much and um... suur tänu. ma ütlesin, et mul palju aega ei ole vaja peaasjalikult sellepärast, et äh, väga paljudes küsimustes on muudatusettepanekud teksti esialgset versiooni parandanud, äh, meie koostöö variraportööridega on olnud väga hea ja ma tahaksin äh, lühikese kokkuvõtte teha siiski, Sharon, meil on olnud kaks variraportööride kohtumist, kõik kompromissid on paigas, need on ka välja jagatud, variraportöörid on esitanud tehnilisi muudatusettepanekuid ja lisaküsimusi, aga mulle tundub, et me oleme valmis asjaga edasi minema ja tänu äh, koostöövalmidusele ja headele mõtetele oleme me nüüd äh, ka katnud ka Euribori ja Liboriga seonduvad küsimused äh, ja toonud selle kõikvõimaliku manipuleerimise alla, kohtusime volinik Barnier'ga selleks, et kokku leppida ka ühises liinis komisjoniga ja osa nendest läbirääkimistest tuleb veel nii-öelda timmida enne triloogi kohtumisi. aga vähemalt vaatame komisjoniga ühes suunas ja see on väga hea kuulamine tulemas ja ma tahaksin, et te usale-, osaleksid selle äh, mul on hea meel, et Gary Gensdorf tõesti tahab osaleda videoülekande vahendusel. Äh, volinikud Barnier ja Almunia on kohal, kõrgetasemeline kohtumine ja minu meelest on väga oluline vaadata, mida siis äh, nende verstapostide asjaga teha tulevikus. ja kui me nüüd räägime sellest konkreetsest siseringi tehingute ja turuga manipuleerimise direktiivist, siis äh, me peame koostööd tegema äh, libe komisjoniga, kohtusin nende raportööriga ja ega meil tegelikult põhimõtteliseid erinevusi ka temaga ei ole. ja väga kena, et äh, Sharon meie esinaisena sai äh, koos läbirääkimisi pidada, sest meil on jagatud pädevus selles küsimuses ja oluline on see, et hääletused ei läheks teineteisele risti vastu. kaheksateist muudatusettepanekut libe komisjon meile esitas ja mulle meeldis, et meie komisjon keskendus äh, turu manipuleerimise direktiiviga seadusand-, äh, vastavusse viimise asja äh, ja siis on toodud siia sisse kõik need aspektid, mis meile on olulised. väga palju räägiti verstapasside manipuleerimisest. me panime need kokku kompromissmuudatusettepanekutesse, jagame selle laiali. tahtsime, et see oleks väga selgelt sõnastatud seadusandlustekstis ja veel üks äh, asi Sirba Piedikäiselt, me tahtsime tagada selle, et äh, sees oleks ka need inimesed, kes soovitavad või õhutavad kedagi osalema siseringi tehingutes, et ka nemad läheksid äh, direktiivi sisse, nii nagu see on olnud määruses, nii et ainus, mille libe oma pädevusvaldkonnast on lisanud, on see, et nad tahavad maksimum- ja miinimumtermid viis aastat vähemalt inside, siseringi tehingutele, siseringi te,, siseringi info omamisel ja kaks aastat sisering, siseringi info levitamiseks, äh, siseringi tehinguteks või turu manipuleerimiseks. ma põhimõtteliselt olen selle muuda-, nende muudatusettepanekutega nõus, sellepärast et kolleegid, me räägime harmoniseeritud äh, režiimidest ja lähenemisest äh, turuga manipuleerimisele ja kuritarvitamisele, me ei taha, et kõik liikmesriigid kehtestaksid ühed ja needsamad sanktsioonid, see ei ole võimalik, aga kui me režiimid harmoneerime, siis on mingid teatud lävendid võimalik seada lisaks sellele toovad nad sisse liikmesriikide kohustuse tagada see, et nad oma korrapära ja kohtu, äh, korravalve ja kohtusüsteeme koolitavad ja et nendel oleks ka juurdlusvahendid. mulle see meeldib, nõukogule vist mitte, aga jagame selle asja ära hiljem. ei ole mitte mingisugust põhjust öelda, et äh, liikmesriigid äh, ei ole kohustatud äh, koolitama oma ametnikke, nad peavad seda tegema. Need olid need peamised küsimused, millest ma tahtsin rääkida äh, ja nüüd jätkuvad siis kahepoolsed äh, läbirääkimised esmalt siis variraportööridega selleks, et määrus ja direktiiv omavahel kokku käiksid, äh, et nad oled koherentsed ja mõned läbi eh,, lahendamata küsimused lahendaksin enne siis variraportööridega läbi, kui jõuan lõpptekstini. suur tänu, Arliin! annan kohe sõna variraportöörile, Sirbat ei ole koha, kas keegi tema eest võtab sõna? kui ei, siis läheme edasi, võib-olla ta hiljem saab uuesti sõna. Wolf Klints, kas teil on midagi öelda? tänan. ja pärast äh, Arliini sõnavõttu ei olegi eriti midagi juurde lisada. see, mida ta ütles, väärib meie toetust. ma ei tahagi siin nüüd äh, detailidesse äh, laskuda kahepoolselt äh, koos teiste variraportööridega jätkame teemaga tegelemist ja raportöör on õigel teel, aitäh! Sven. Sven uh,. First of all uh, thanks to suur tänu kõigepealt raportöörile uh,. suur tänu, et te olete võtnud sellise lähenemise, meie toetame seda. kasulik see meie meelest teiseks me arvame, et on väga oluline see kuulamine tõesti korraldada, jääme avatuks variraportööridena ja võtame kuulda ettepanekud, mis seal tehakse ja üritame leida võimalusi, kuidas need mm, ettepanekud integreerida meie töösse, sellepärast et muidu võib ju süüdistada seda kuulamist selles, et see on ainult reklaami pärast tehtud, me peaksime sellist asja ka vältima ja raportöör ja variraportöörid peaksid omavahel kokku leppima selles, et me peaksime suhtuma seal öeldusse avatult. lisaks sellele toetame ka komisjoni lähenemist oma lisandustega, kuid äh, ütleksin veel, et meie arvame, et äh, uues ettepanekus äh, kaetud indeksid mis ähm, põhinevad väärtustel või tuletatud väärtustel, intressimääradel ja indeksitel ei ole piisavad. ja võib-olla oleks mõistlik laiendada võimalike indeksite ulatust ja peaksime ilmselt täpselt vaatama, kuidas asi on määratletud. nüüd aga meie muudatusettepanekud. me tegime mõni, mõned ettepanekud nelikümmend kaks ja viiskümmend viis peaasjalikult ja ka viiskümmend kuus, mis äh, kõik panustavad sellele, et direktiivis oleks selgelt kirjas, et liikmesriikide sanktsioonid peaks arvestama mitte ainult kuritarvitamise otsest tulu, aga ka mm, äh, kulusid majandusele laiemalt ja kolmandatele osapooltele tekitatud kahju. ja kolleegide muudatusettepanekutest me toetame nendest paljusid, eriti me arvame, et äh, üsna palju on paremaks tehtud äh, turu kuritarvitamise definitsioon, sealhulgas on äh, sisse võetud ka käitumine ja et selline käitumine on nüüd siis äh, karistatav, kui, ja ka siis, kui ta on kaudselt seotud kuritarvitamisega. proua Swinburne'i põhjendus kuus A uus, me toetame seda, et oleks kuritarvitamise definitsioon suhteliselt lai, et võetakse arvesse ka kaudne suhe kuritarvitava tegevuse ja finantsinstrumendi vahel. me oleme nõus ka lõigetesse kolm ja neli tehtavate muudatusettepanekutega proua Peedikäinelt. kõigepealt me toetame seda, et äh, õhutamine siseringi tehingutele on ka nüüd karistatav samm ja teiseks, mis puudutab lõiget neli, me arvame, et väga oluline äh, võidelda mm, kogemata tehtud äh, kohatu info avaldamise kohta. me tahame öelda, et inimene, kes valeinfot avaldab, peab ikkagi teadma, et ta valeinfot jagab nüüd äh, härra Tremose ettepanekud lõikesse neli ehk teisisõnu väga keeruliste investeerimistoodete ähm, müümine mitteprofessionaalsetele investoritele peaks olema keelatud, kuid me arvame, et selle peaks tegelikult pigem võib-olla võtma esile MIFIDis. ja siis kaks muudatusettepanekut, mille osas meil on omad ettepanekud, üks nendest kaks, kahekümne kolmas, minu äh, kõrgeauliselt kolleegilt Silvi Gulahilt nimelt äh, tema ütleb seda, et äh, ajakirjanduse eesmärgil levitatud teabe osas peaks olema siin nagu mingisugune ähm, info levitamise auk, jah, äh, ajakirjanik küll on võib-olla kaitstud, kuid inimene, kes kasutab ajakirjanikku selleks, et turgu valeinformatsiooni või insider-infoga mõjutada, see inimene loomulikult peaks meie meelest siiski jääma äh, karistatavaks, sellepärast et muidu tekib seadusandlusesse tohutu auk, äh, hakatakse turge kuritarvitatama, seda tehakse üsna tihti just nimelt läbi meedia ja me ei saa jätta siia sellist äh, väga lõtva sõnastust. Wolf Klintsi muudatusettepanek kaheksateistkümnenda põhjenduspunkti kohta, me ei ole nõus sellega, et haldus ja kriminaalkaristused peaksid olema teineteist välistavad mulle tundub, et äh, probleem ei ole siin sugugi juriidiline ja seega me oleksime selles suhtes ettevaatlikud ja ootame nüüd siis põnevusega koostööd raportööride ja kolleegidega ja mulle tundub, et äh, käeulatuses on vaatamata eriarvamustele suhteliselt hea lahendus. suur tänu, kas keegi räägib konservatiivide nimel? Keid ei ole. kuue fraktsiooni nimel keegi? Marissa? suur tänu ka mina tahaksin äh, tänada Arliini selle ettepaneku eest. ma olen nõus äh, nende ettepanekutega selleks, et äh, need ettepanekud läheksid kokku esialgse ettepanekuga, see oli juba isegi päris hea. ma ei taha siin liiga palju asja arutada. kui on kaks pädevat komisjoni, siis üsna tihti mõned muudatusettepanekud jäävad tähelepanuta ja sellepärast ma sellest asjast natukene räägiks. siin on põhimõtteliselt neli muudatusettepanekut mõned muudatusettepanekud puudutavad erakorralist käitumist, mis on kaetud selle direktiiviga, teised puudutavad vajadust äh, Äh, välja tuua põhimõttelised seisukohad. kolmas punkt muudatusettepanekutest puudutab äh, võimalike äh, karistatavate sammude lisamist. neljas plokk puudutab inimeste kavatsusi <laughs> üldiselt mulle tundub, et me peaksime toetama siiski seda mõtet, mis on esialgses projektis kirjas, sest et peab siiski hoidma teatavat järjepidevust. me ei saa olla nõus nende ettepanekutega, mis toovad sisse liiga palju erandeid. libe tee. muidu tekib selline seadusandlus, mis on nagu Hollandi juust auke täis loomulikult äh, me peame oma mõtteid suunama ja teritama niimoodi, et oleks võimalik astuda vastu pahatahtlikule tegutsemisele, see on selge kui päev, aga mis puudutab üksikisiku kavatsusi, siis ei tohi unustada seda, et inimesi tuleb kriminaalsete kavatsuste eest karistada loomulikult eh, tekib selliseid eh, kahtlaseid olukordi, kus võib-olla kuritegelik kavatsus eh, ei tule väga selgelt esile, aga me tahame elu teha siiski järelevalveorganitele lihtsamaks, et nad saaksid oma ülesannet täita. Neil peab selleks olema ka õiged vahendid ja tuleb austada ka turgude ühtsust ja ma olen valmis teiega sama mängu mängima nii palju kui võimalik, suur tänu! ka minul endal mõned märkused, kas keegi enne seda veel sooviks sõna äkki? tundub, et ei, siis minu märkused. ma olen nõus äh, paljude muudatusettepanekutega, ma ei ole variraportöör ja Wolf peab nendega tegutse-, tegelema, aga ma olen Sveniga nõus et äh, haldus- ja kriminaalsanktsioonid ei ole alternatiivid teineteisele, on täiesti võimalik, et äh, mõlemaid rakendatakse, võib inimesele seada trahvi ja panna ta pokri, minu meelest on see täiesti õigustatud. ja teinekord võib olla tõesti, et kui tegemist on äh, karistuste paketiga, siis on tegemist ainult ühte või teist tüüpi äh, karistustega, aga see sõltub siiski kohtusüsteemist. ja võib tuleneba näiteks ka sellest, et karistusi rakendatakse erinevate elementide või üksikisikute vastu. nüüd see ajakirjanduse küsimus. finantsajakirjanikud teavad väga hästi, et see, mida nad kirjutavad, äh, võib turgusid mõjutada ja mulle tundub, et ka tõ-, äh, ajakirjanikud peavad avalikkuse huvides tegutsema ja sellepärast ma neile sellist Ehm, vabadust ei annaks eh, teha asju, mis lõppkokkuvõttes võiksid kahjustada investoreid ja ohtu seada inimeste pensionid. sellepärast, et lihtsalt ajakirjanik ei kandnud oma eh, ühiskondlikku vastutust eh, mitte infot levitada ja pigem siis teenisid ainult enda huve suure loo väljatoomisega üldiselt ma olen nõus eh, Sirpa muudatusettepanekutega, minu enda omad sarnanevad sellele, et tuleb ka eh, kaotsed sammud ja õhutamine kaasata kuritarvitamise alla ja siis olen esitanud muudatusettepanekuid indeksite, hinnangute ja verstapostide jaoks, mulle tundub, et siin peaks olema sõnastus eh, nii lai kui võimalik. lõikesse kaks tõin selle sisse finantsinstrumendi definitsiooni. see on asi, kus meil on ainupädevus aga kui tahate asja tõsta mujale, siis mul ei ole selle vastu mitte midagi. ja aga kui me läheneme asjale nii, nagu mina, et äh, räägime sellest finantsinstrumendi kontekstis, võib see tekitada teatavaid probleeme MÜFIDiga, aga proovime. minu eesmärk oleks see, et asi oleks meie äh, kontrolli all ja et me saaksime sisse punkti, kuhu saaks kaasata rohkem asja kui ainult äh, ähm, kahtlased verstapostid, vaid ka näiteks hinna kujundamine ja nii edasi. tegelikult ainult tänu õnnele õndus midagi ära teha Ühendriikides äh, selles osas, sellepärast et mingisuguses vana, varasemas seadusandlikus tekstis oli väga lai äh, sõnastus jäetud. nii et võib-olla me peaksime ka sellele rõhuma ja vältima midagi, mis oleks liiga konkreetne ja ei hõlmaks kõike, mis võib veel ette tulla tulevikus nii palju minu poolt. kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis äkki komisjon soovib midagi öelda? komisjon tundub, et jääb paiki, siis äh, Rally McCarthy äh, suur tänu, ma arvan, et see arvamuste vahetus on olnud väga kasulik sest et ta tegelikult kinnitas mulle seda, mida ma arvasin kompromisside puhul, et eriti ei tule midagi muuta, sest et kõik seisukohad on äh, välge, selgelt välja öeldud. mõned kinnitused teile aga. me kavatseme tegelikult võtta mõneti üle selle, mis me tegime määruse puhul äh, ja laiem definitsioon, intressimäärad, verstapotsid, indeksid, äh, tuletisinstrumentide lepingud ja nii edasi, nii edasi, panime selle asja kõik kokku, et et äh, verstaposti definitsioon oleks märksa laiem, me tegime seda määruse puhul ja teeme ka äh, siin. nii et see ilmselt meeldib kõigile. ma olen võtnud sisse kõik need asjad, mis puudutavad äh, otsest kuritarvitamist, kaudset kuritarvitamisele hoogustamist ja nii edasi. võtsin need kõik muudatusettepanekutest sisse, käitumine on sees ja nii edasi Äh, siis gei äh, muudatusettepanekud põhjenduspunkti kuus A osas, ma olen põhimõtteliselt nõus sellega, aga see on väga raskelt keerust-, kirjutatud, nagu terve lehekülge justkui siis nagu põhjenduspunkti. see asi tuleb uuesti kirjutada, kõik, mis siin on öeldud, on, on õige, aga see tuleb kuidagi selgemalt sõnastada. ma ei taha, et jääks midagi sisse, mida oleks võimalik äh, teisiti defineerida, teisiti tõlgendada nüüd äh, see valemüük, see peab jääma MIFIDisse. ma uurisin asja ja mulle tundub, et me ei saa hakata laiendama siin praegu äh, selle direktiivi ulatust äh, MIFIDi mängumaale. loomulikult kuritarvitamine ja manipuleerimine hõlmab endast ka äh, manipuleerivat käitumist ja see osade toodete jaoks ka kehtib, aga me ei saa seda konkreetset ala eraldi välja tuua, sest MIFID reguleerib seda ja, ja teised direktiivid hakkavad siis sellega kokku sobima. Need kaks küsimust, mille osas mul on, oli endal teatavaid küsimusi ja tahtsin ära kuulata kolleegid. nüüd see muudatusettepanek pressivabaduse kohta. ma arvan, et me ei peaks hakkama siin mööda seinu ronima, see on juba kaetud. ma ei arva nimelt, et see ei ole kaetud me ei pea asju hakkama laiendama. kaetud on ta sellepärast, et eelmistes määrustes äh, räägiti sedasama asja, rääkisin asja läbi härra Goebbelsiga, kes oli raportöör, kes pidas väga pikki arutelusid ajakirjanikega ja ajakirjanduse esindustega ja see on tegelikult kaetud ja rääkisime ka äh, õigusteenistusega mulle ei meeldi see, et äh, teksti osadesse hakatakse lisama järjest rohkem viiteid sellele, kuigi see on ühes vallas juba Äh, kaetud, me ei taha inimesi äh, välja jätta või mingisugust elanikkonnagruppi või teenistujate gruppi välja jätta eraldi. ja on ju tõendeid selle kohta, et ajakirjanikke on kaasatud siseringi tehingute edastamisesse ja tehingutesse ja me ei tohi kindlasti seadusesse jätta mingisuguseid lünki. ja üks teine asi, mille puhul mul on hea meel, et teie sellest rääkisite puudutab seda, et äh, kas me räägime haldus- või kriminaalkaristustest või nendest üheskoos. mulle tundub, et siin on äh, tekkinud äh, eriarvamus. libekomisjon tahab, et me Nebisini idem põhimõttest kinni peaksime mida see tähendab Ühekuningriigi jaoks, on see, et kahe, kaks korda ühe kuriteo eest ei karistata aga ma tean, mida see tähendab äh, Suurbritannias, see ei puuduta äh, haldus- ja kriminaalkaristuste äh, asja, vaid see puudutab seda, et kahte kriminaalsüüdistust ei saa inimesele esitada. nii et siin tegelikult seda asja ei teki. ja Euroopa Kohtu ees on see ka olnud, Spectre juhtum, seal on selgelt öeldud, et saab rakendada haldus- ja kriminaalsanktsioone, aga ei saa jah, tõesti, Nebisinidem printsiibi järgi kahte kriminaalsüüdistust inimesele esitada, kriminaalkaristust. on liikmesriike, kes kasutab äh, seda, et äh, haldus- ja kriminaalsüüdistusi esitatakse koos, nad teevad seda suhteliselt palju, me ei saa hakata siin äh, ümber kirjutama erinevate liikmesriikide õiguspraktikat ja ja see, ähm, see süüdistuse äh, laimamise juhtumi puhul me näeme seda, et kasutatakse ähm, haldus- ja kriminaalsanktsioone, sest et on neid, kus äh, saab haldustrahvi sellest, et sa oled inimest laimanud ja teinekord on tegemist olnud suisa kuritegeliku kriminaalse asjaga, mille eest saab kriminaalkaristusi ja meie küsim-, jaoks on küsimus, et kas me peaksime hakkama äh, turgude manipuleerimise alast, karistuse alast seadusandlust nõrgendama, kui meil ei ole mingit huvi selle jaoks ja mitte kindlasti ei lähe läbi nii, et inimest äh, mõistetakse hukka ühe asja eest kaks korda, see ei ole nii. lihtsalt trahvid on kaks erinevat. nii et äh, saadan kompromissid laiali, siis teil on aega asjasse süüvida. suur tänu! ma tuletaksin kolleegidele meelde, et Libori osas on tulemas kuulamine kahekümne neljandal septembril kell viisteist null null. Arlene McCarthy eh, seda minu puudumisel ja raportöörina täiesti õigustatult eh, ka juhib. niisiis, kõnelejaid on päris huvitavaid sinna tulemas ja liikmeid kindlasti see väga huvitab nüüd direktiivi käigust me üritame hääletada kaheksandal oktoobril, mis tähendab seda, et täiskokku loodetavasti asi jõuab kuusteist jaanuar. see on siis praeguse kalender. see ei käi päris hästi kaasas määruse kavaga. ma lisan veel, ütleb proua McCarthy, me tegime internetis küsitluse selle direktiivi kohta, üsna palju vastuseid saime, mõne, mõned nendest on väga detailsed, sest et küsimused olid ka detailsed, jagame selle välja veel sellel nädalal teile. sekretäriaat loodetavasti saadab laiali. mõned äh, huvitavad punktid on seal välja toodud. ja mul on hea meel, et komisjon äh, võttis meist eeskuju ja on samuti samas küsimuses küsitluse saatnud, nii et kõik mõtleme ühtemoodi. Äh, proua esineja vabandab ennast, et nii määrus kui ka direktiiv on kaheksandal oktoobril hääletusel. nii et tegelikult nad käivad käsikäes. nüüd, kolleegid, keerame lehe tagasi ja päevakorrapunkt number viisteist. Marianne Thiesseni raport. aga enne seda on mul üks teadaanne Äh, või pean ootama, et Werner Langen äh, tahab midagi öelda, aga tundub, et ta tahab rääkida hoopis raportist. nagu te teate, fraktsiooni esimeeste konverents andis EKONile ülesandeks äh, koostada raport Euroopa Parlamendi vastusest härra Van Rompuy aruandele tõelise majandus- ja rahaliidu suunas ja siit tõusiski esile siis Marianne Thyssen'i raport fraktsiooni esimeeste konverents rõhutas seda, kui oluline on omalt poolt panustada nii Van Rompuy vahearuandesse, mis tuleb oktoobris vähetult enne Euroopa Ülemkogu, aga oluline on sõna võtta ka enne lõpparuannet detsembris. raportööriga kokku lepitud kalender võtab kõik need piirangud arvesse ja tähendab see seda, et aega on väga vähe, tuleb arvestada ka näiteks keeleliste nõuetega ja sellepärast seati muudatusettepanek esitamise tähtaeg kahekümne neljandaks septembriks, aega ei ole. parlamendi president Schulz on asjaga kursis, teab, et aega on vähe ja üritab leida võimalust, kas kuidagi oleks võimalik äh, mu-, ette, äh, tähtaegu natukene edasi lükata ja et äh, tõlked saaksid võib-olla tehtud seekord erakorraliselt kiiremini ja sekretäriaat hoiab teid kursis sellega, kas on võimalik siis äh, neid äh, tähtaegu edasi lükata. nii et ma arvan, kõige mõistlikum on võib-olla praegu keskenduda siiski sellele, et kahekümne neljandaks septembriks peab esitama muudatusettepanekud kell seitseteist null null Äh, sellel päeval vähemalt mitte keskpäev ja siis, kui võimalik, siis anname lisaaega. pööraksin teie tähelepanu ka tõsiasjale, et äh, tulevased raportid ühtse järelevalvemehhanismi osas, kus äh, e-, Euroopa Keskpanga järelevalve ja Euroopa Pangandus järelevalveasutuse tegevuse koondamise osas, äh, nendega läheb samamoodi, nagu proua Tissoni raportiga, aega on väga vähe. juunis väidetavalt äh, euroala kohtumisel äh, nõuti seda, et jaanuariks oleks uued järelevalvereeglid paigas ja tegelikult seda vist seal ei öeldud, öeldi seal seda, et Äh, nõukogu peab asjaga tegelema enne aasta lõppu, aga nüüd on siis millegipärast siiski kokku lepitud, et esimene jaanuar uued eeskirjad käiku tulevad. Äh, nagu ma aru saan, teist väga hästi, aega on väga vähe, aga me loodame, et meie parlamendina suudame äh, siiski kiirelt tegutseda, et mitte nõukogu ütleb niimoodi, et, et nemad suutsid kärmelt tegutseda, meie lohiseme sabas ja kui nõukogu ei saa nende tähtaegadega hakkama, siis on meil sülle kukkunud lisaaeg. aga nüüd Werner, palun. aitäh, ma tahaksin rääkida menetlusest ja ajakavast. nõukogu määruses on meil ainult äh, kuulamisõigus, aga me omistasime suurt tähtsust selles, et me kõigis aruteludes, mis kohtuvad härra Barnier ja härra Draagiga, et äh, neid määrusi käsitletakse äh, Äh, paketina ja et ka lahtisi projekte, nagu näiteks äh, hoiuste tagamine ja äh, CRD neli ja ülejäänud projektid oleksid kaasatud ja mina arvan, et me peame ka selle juurde jääma, sellepärast et Euroopa Parlamendil ei ole sisulisele, sisulele mingit mõju, kui me laseme nõukogul äh, ennast survestada, aga nõukogu oma Nicosia kohtumisel oli ilmselt üksmeelel, et äh, nii kiiresti see asi üldse ei toi-, ei lähe. Rootsi, Poola ja Saksamaa äh, sellel nõukogu kohtumisel äh, seadsid küsimärgi alla selle ajakava ja ma ei arva, et oleks õige, kui meie laseme endale nii palju survet avaldada, ja seetõttu ise neid demokraatlikke õigusi, mida me soovime saavutada, ähm, ohtu seame, neist loobume, nii et ma tahaks öelda, et mis puudutab nõukogu määruse ajakava, ähm, sellega üritatakse väga suurt survet avaldada meile ajaliselt ning ähm, minu arvates ei peaks nii olema, see annaks kõigile raportööridele võimaluse äh, piis-, äh, piisavalt hinnata kõiki aspekte Äh, nõukogu ei ole meid kunagi kuulda võtnud, kui meie oleme midagi tahtnud kiiresti äh, käsitleda e, ja me ei peaks ka nüüd järgi andma. ning mis puudutab Euroopa Keskpanka, äh, siis võib ka seisukohta mm, hiljem esitada, nii et see jõuab kohale, esitatakse alles järgmisel aastal, et me ei peaks seda nii kiiresti tegema ja laskma endale survet avaldada. Um, this... suur tänu, Werner see puudutab äh, pangandusliidu raportit, mitte seda raportit, mida me praegu hakkame arutama. jah, ma olin Nicosias ja tõesti need kolm äh, riiki soovisid äh, edasi lükata, aga enamus soovis jääda algse ajaplaani juurde ja nõukogu peaks välja selgitama, mis nüüd toimuma hakkab igal juhul komisjon äh, üritab saavutada esialgseid eesmärke. loomulikult äh, see on väga poliitiline küsimus, et äh, kas EKP kui ähm, põhijärelevalvaja, kas selle positsiooni paikapanemine on eelduseks teistele sammudele. nii et me peame jälgima, mis toimub, peame alustama kiiresti oma töödega, muud võimalust ei ole. Silvi, palun. teen väga lühidalt ma saan aru, mida Werner mõtles ning mul on väga hea meel, et mõningate teemade puhul ei peaks parlament ennast nõukogu survele allutama, näiteks nimetamise puhul, aga kui nõukogu meile ajakava on dikteerinud, kas praegu pangandus, paljude riikide pangandussektorites ei ole mitte tegemist tõesti kiireloomulise olukorraga, mida, millele ei nõukogul ega meil ei ole vähimatki mõju. ma loomulikult äh, piisavalt äh, võitlen selle eest, et parlamendil oleks nõukoguga võrreldes piisavalt äh, õigusi, aga me praegu peame tõesti arvesse võtma seda, kui raske on olukord mõningate meie riikide jaoks. Marianne, well, Marianne. jah, tänan, voorzitter. voorzitter, ik heb ook begrepen en uh, ja. Marianne Teisen. ma pean hoolitsema selle eest, et raport esitatakse õigeaegselt. mina arvan, et äh, ettepanek on hea, et me peame ära ootama selle, mida on nõukogu teeb, me peame tegema koostööd teiste institutsioonidega, me ei pea tingimata pidama neid vaenlasteks, me peame ühiselt hoolitsema selle eest, et me kriisist väljuks, me hoolits-, me peame hoolitsema selle eest, meil oleks piisavalt vahendeid selleks ning äh, pangandusjärelevalve osas äh, ütles äh, nõukogu, et meil on vaja ühist pangandusjärelevalvet Euroopas ning see on vältimatu tingimus selleks, et võimaldada ESM-i, et panga, panku oleks võimalik otse rekapitaliseerida, sest on liikmesriike, kes seda soovivad, me ei tohi siin venitada aga me peame esialgu lähtuma sellest, mida teised ütlesid. kui teised institutsioonid taganevad oma sõnadest, siis on meil rohkem aega. mina igal juhul hoolitsen selle eest, et raport oleks õigeaegselt olemas ja kui meil aega on, siis me võime pikemalt järele mõelda, me võime muudatusettepanekute jaoks ette näha pikema tähtaja ning äh, me võime vaadata, kuidas me selle resolutsiooni äh, esitame, aga oluline on see, et me äh, suudaks kriisist, äh, kriisi ületada ja kõik, mida me saame teha selle jaoks, seda me peame ka tegema, me peame muidugi kõik hästi ära läbi mõtlema, aga me ei tohi midagi tegemata jätta. Sven on raportöör, ma arvan, et sa tahad sõna võtta, Eva on shadow, sina tahad rääkida pangandusliidust me peame äh, asjaga edasi minema ja, ja arutama praegu esimest Thyssen'i raportit selle teema kohta. Sven, palun uh,. Marianne Tyson and me, we agreed on this uh.... Marianne Tyson ja mina leppisime kokku selles ajaplaanis, sellepärast et antud olukorras on probleem selles, et äh, nõukogu on seadnud küsimärgi alla meie õigus äh, täieõigusliku kaasotsustajana. me soovime kaitsta oma mõju antud küsimuses ja me peame kiiresti oma seisukohaga välja tulema. minevikust on teada, et äh, kui parlament on tegutsenud kiiremini konfliktide lahendusel, siis me oleme tugeval positsioonil võrreldes nõukoguga meil on äh, päris äh, head äh, kogemused minevikust, seekord saab see olema keerulisem. arvamused riigiti ja parteiti on erinevad, aga sellegipoolest ma arvan, et me võime jõuda mm, siin kojas laialdasele kokkuleppele ja liikuda kiiresti edasi. ja nagu Mariann ütles, siis kõigepealt tuleks välja tulla oma raporti projektiga, nii et meil oleks arutelude alus olemas ja kui siis nõukogu endiselt ei ole võimeline kiiresti tegutsema võrreldes äh, sellega, mida kriis nõuab, siis ma olen Marianniga täitsa nõus, et me peaksime ajaga maha võtma. aga me ei tohiks äh, protsessi aeglustada, meie ei tohiks äh, olla need, kelle pärast äh, veniks panganduskriisi ja riigivõlakriisi lahendamine. me peame tegema kiiret tööd, peame tegema ära omad ülesanded siin komisjonis, nagu ütles ka esinaine, me peame võimaldama kiiret menetlust, aga selge on see, et meil eurooplastena on huvi tegeleda selle kriisiga kiiresti konfliktidega tuleb äh, tegeleda lähtuvalt kriisi tõsidusest. ma saan aru sellest, mida Werner ütles, aga me peame kaitsma parlamendi pädevusi, mõju ja toimima kiiresti. menetlus äh, võimaldab äh, kõikidel saadikutel täita oma demokraatlikke ülesandeid, meil on aega muudatusettepanekute esitamiseks, äh, aruteludeks komisjonis, fraktsioonides ja siis me saame ka sellele valdkonnale võtta aega mõningate teise vähem tähtsate teemade arvelt uh,? Vzhledem k tomu, že jsem stínovým, eh, stínovým zpravodajem k těmto věcem. härra Stretšek, ma olen variraportöör ja ma tahaks seetõttu ka rääkida ajakavast. aga ma ei hm, tahaks rääkida sellest, et me peame rohkem aega saama, me teeme kõik, mis eh, suudame ja äh, ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles härra Langen, selle raporti puhul on meil tegemist teemaga, mille järelmid on äärmiselt suured. me peame seda kõike korralikult analüüsima ning ma tahaksin hoiatada meid selle eest, et me ei tohiks kiirustada oma töö eest. Neil on vaja tõesti põhjalikku arutelu, me peame arvesse võtma kõiki elemente ja äärmiselt oluline on see, et äh, tagatud oleks demokraatlik legitiimsus. tegemist ei ole siin nüüd mingite mm, parlamendi jaoks olumiste küsimustega, vaid äh, tegemist on arva-, aruteluga, mis äh, peab toimuma ka liikmesriikides, tuleb kaasata ka liikmesriikide parlamente, me toetame teid nii palju kui võimalik, aga loomulikult to-, soovime me vältida ka äh, komplikatsioone, oluline on see, milline on äh, meie maine ja äh, avalikkuses ja ma olen nõus äh, kolleeg Langeniga, aga oluline on see, et me saavutaks korrektse ja hea tulemuse. Yes, very quickly, I think that um.... Liisa, jah, teen väga lühidalt ma arvan, et me peaksime andma endast parima äh, nende täht-, nendest tähtedaegadest kinnipidamisel, jah, tõesti tuleb kiirustada, aga ma arvan, et parlament ei peaks olema see institutsioon, kes tekitab äh, protsessis toppamist. ja seega ma arvan, et äh, kui ma saan aru õigesti meie esinaisest, anname endast parima selleks, et ajakavast kinni pidada ja oluline on see, et meid ei süüdistata protsessi viivitamises. Werner, we must go on to discuss what Werner, me peaksime hakkama rääkima asjast. ma olen sinu ettepaneku ära kuulnud, aga hea küll kuna teema on väga keerukas, et kuidas me saavutaks ühise pangandusjärelevalve Euroopa Keskpanga juhtimisel, siis arvan mina, et meie ülesandeks on mitte ainult rõhutada meie õigusi, vaid et meil oleks intensiivne ja asjakohane arutelu ning seetõttu mina peaks õigeks seda, et nõukogu määruse äh, kohta teeks, korraldaksime äh, kiiresti kuulamise, see oleks minu arvates õige tee. see ei tähendaks äh, venitamist, see kõrvaldaks need kahtlused, mis meil on ja see peaks olema teostatav oktoobris, ilma et me äh, jääksime süüdlaseks. ma mõistan, et kolleegid ei soovi olla süüdlased venitamises, aga mina ei taha olla süüdlane selles, et lahendus on halb ning ma tahaksin anda aktiivse Äh, mina ei taha, et meie mm, rolli vähendataks, kui me seda tõsiselt võtame, siis äh, me peame äh, seda tegema. põllumajanduspoliitikat on selliste meetoditega, kui meie veel kaasotsustamises ei osalenud, seal on kõik otsused niimoodi ära tehtud ja kui, kui me nii jätkame, siis me ei saavuta midagi. minu ettepanek oli, et korraldame kuulamist. ma saan aru, et teema on põnev, aga ma olen teiega nõus, et me peaksime leidma aega korraldada kuulamine. samas tuleb märkida ka seda, et me peaksime pidama esialgu kinni nendest tähtaegadest, mis on seatud raportile ja muudatusettepanekutele, välja arvatud juhul, kui muidugi nõukogu enne seda neid pikendab. ECOFIN toimub kaheksandal oktoobril ja mulle tundub, et äh, tuleb vaadata, mis seal toimub, selleks et aru saada, mis äh, nõukogus ajakavaga tehakse. ja kui tuleb siis vihjeid selle kohta, et nõukogu kindlasti võtab endale aega, lisaks siis võime meie sedasama teha, jäädes samaks puh-, puhasteks poisteks samas aga komisjon ja eesistujariigi kapitalinõuete direktiivis juba räägivad seda, et meie oleme need, kes jokutavad, kui tegelikult on nemad need, kes tulevad triloogile ilma mandaadita. ja kuna nemad on meediale atraktiivsemad, siis meedia sööb neil äh, peost. ma ei taha hakata siin rääkima kapitalinõuete direktiivist, kolleegid. ma lihtsalt äh, viitan sellele et äh, nemad süüdistavad meid äh, iseenese vigade eest, ütleme selle avalikult maha, nii et alustagem kärmelt ja siis läheneme asjale mõistlikult. Mariann Tassin, lõpuks ometi saate sõna. ja tänku veel, voorzitter. voorzitter, u hebt uh.... aitäh. Te olete saanud selle, te andsite ülesanne see raport koostada, esialgne raport koostada suve alguses. ja me saame ka äh, arvamuse vaja on koostada seadusandlik resolutsioon ja me peame esitama ka nimekirja, äh, mis näitaks, et mis valdkondades komisjon peab ettepanekuid tegema me, ning me peame kinni pidama lepingu sisalduvast, aga kui me arvame, et vaja on lepingut muuta, siis me võime ka sellele viidata, aga me ei saa komisjonilt nõuda seda, et et äh, nad hakkaks tegutsema, aga tegelikult oleks vaja hoopis mingit teistsugust menetlust. ma meenutan, et me saime selle ülesanne, ülesande lühi-, vahetult enne suvepuhkust. kolleegid äh, töötasid välja töödokumendi kolmandaks septembriks. siis oli meil kuulamine härra Draagiga ja volinikega ja pärast seda töötasime välja resolutsiooni ettepaneku, mis tugines äh, märkustele mida tehti kuulamisel ning seitsmendal septembril esitasin ma e, esialgse projekti, ma pean ütlema, et e, tööd tuli teha väga kiiresti ja kindlasti tuleb selle kohta e, kolleegidelt märkusi see töö, seda tööd tehti aga puhkuste perioodil, kõik pidi väga kiiresti käima ning see peab olema Äh, nüüd nende aluseks, äh, nende kuulamiste aluseks, kus töötatakse välja pikaajalist äh, teekaarti Majandus- ja Rahaliidu tugevdamiseks, selleks et me jõuaks tõelise Majandus- ja Rahaliiduni. me saame seda võimalust kas kasutada või jätta kasutamata, meie otsustasime, et me kasutame seda võimalust ning seetõttu vaja, on vaja tegutseda kiiresti. meil on nüüd esialgne eelnõu olemas, ma loodan, et me saame sellel alusel edasi töötada. selles raportis sellesse raportisse olema kaasanud väga palju põhjenduspunkte, see ei ole tegelikult minu soovi kohane, sest mulle meeldib, kui kõik on lühidalt sõnastatud ja täpselt sõnastatud, aga meil on vaja siin pikaajalist nägemust, mida me tahame selle teekaardiga saavutada. me lähtume härra Van Rompuy ja teiste äh, raportist ja konkreetseid äh, soovitusi saame me äh, sõnastada üksnes siis, kui me oleme kindlad oma veenumustes ning seetõttu ma üritasin põhjenduspunktides selgitada, millised on meie poliitilised nägemused ja sellele tuginedes me siis ütleme, mida me komisjonilt ootame ja mis, mida tuleks käsitleda kõnelustes mis puudutavad seda, et härra Van Rompuy raport saaks äh, lõpliku kuju aasta lõpuks, siin on juttu siis meie äh, nägemustest, et me leba, elame äh, Äh, globaliseerunud infoühiskonnas, mis nõuab suuremat lõimitust, kui meil praegu on, seetõttu peame oma ähm, jõude ühindama, ühendama, kui me soovime maailmas sõnaõigust omada ja kui me tahame ise oma tulevikku kujundada, siis on meil vaja vastavaid struktuure, kui me seda ei tee, siis äh, jääksime üksi ja me ei saaks hakkama globaliseerumisest tulevate väljakutsetega, nii et meil on vaja äh, jõude ühendada ja teha koostööd. kriis tõi selle rohkem välja, et Eurotsooni riigid ja teised riigid sõltuvad üksteisest. Eurotsoon ei ole, ei oma vahendeid selleks, et lahendada probleeme, mis viimastel aastatel on ilmnenud ning kui me ei anna talle selleks vahendeid, siis on meil vaja alternatiivseid vahendeid kõik peaks muidu käima valitsustevahelise koostöö baasil, see on tekitanud väga palju kriitikat ning pole olnud tõhus, see tähendab seda, et meil on vaja tõhusamat rahanduspoliitika koordineerimist ning majandus- ja rahanduspoliitika koordineerimist, meil on vaja ka tõhusamat rakendamist, vaja on ähm, teha kõik, mis vaja, mitte üksnes selleks, et tugevdada struktuure, vaid taastada usaldust, usaldus on kohati kaduma läinud, kodanikud enam ei usu finantsinstitutsioonidesse ja poliitilistesse institutsioonidesse, aga nad ootavad, et poliitiline tasand pakuks lahendusi ja vastuseid, meid, meilt oodatakse väga palju. riigi- ja valitsusjuhid mängivad olulist rolli, ka nemad peavad edaspidi eurot kaitsma. Nad peavad ka äh, seda rahvale selgitama ja see ei ole hästi õnnestunud äh, positiivselt sõnastades peavad riigi- ja valitsusjuhid olema valmis selleks, et kui nad ülemkogul kokkuleppeid sõlmivad, siis nad peavad kodanikele selgitama, et nad sõlmisid neid kokkuleppeid kodanike huvides, Euroopa huvides, Euroopa heaolu huvides ja ähm, asi ei saa olla nii, et pärast äh, nii olulisi otsuseid äh, distantseeruvad nad ennast sel-, nendest otsusest, otsustest, äh, et nad, nad peavad ütlema, et nad peavad selgitama, et me Euroopas sõltume üksteisest ja et see, mis ühiselt otsustatakse, et see on ka õige mm, kodanike jaoks me oleme äh, tuvastanud ka see lõhe perifeeriariikide ja tuumikriikide vahel, nii see ei saa jätkuda. meil on vaja äh, rasketes olukordades eriti palju solidaarsust, me peame võtma vastutuse ja olema üksteisega solidaarsed, see on meie äh, lõplik eesmärk, liikmesriigid peavad endale võetud kohustusi ka täitma. väga oluliseks märksõnaks on rakendamine. väga palju on räägitud, aga sõnadele peavad järgnema ka teod. vaja on kaugemale minevat lõimimist, et need protsessid käivituks, aga meil on vaja ka ette näha, milline on meie liikumissuund, kui meil see õnnestub saavutada, kui meil on selge, mis suunas me edasi liigume siis äh, on see oluline samm ja esimene eeldus selleks, et kriisist välja saada. mul on ka mõned äh, lõigud, mis puudutavad äh, tippkohtumist ja Van Rompuy raportit hea on, et äh, Ülemkogu andis meile ülesande äh, pikaajaline nägemus välja töötada, meil on seda väga vaja. me peame sellega seoses äh, ka mõtlema struktuuriliste meetmete väljatöötamisele. pikaajalised meet-, pikaajalisi meetmeid on esmajoones vaja, aga see ei tohi takistada seda, et tuleb võtta ka lühiajalisi kiireloomulisi meetmeid Äh, äh, lepingumuudatused ei ole välistatud, ma ootan, et tehakse ettepanekuid ka lepingute muutmise kohta, aga see on pikaajalisem protsess, aluslepingutes on väga palju võimalusi ja me peaksime keskenduma neile võimalustele. ja sammud lepingute muutmise suunas on võimalikud üksnes siis, kui meil õnnestub kodanikele näidata, et me oleme kasutanud ära kõik praegused võimalused selleks, et kriisi ületada ja majandust jälle õigetele rööbastele suunata. loomulikult ähm, seisame silmitsi Eurotsooni iseärasustega, meil on tegemist äh, rahaliiduga, et vaja on spetsiifilisi meetmeid, mis puudutaks seitseteist liikmesriiki, aga igal pool, kus võimalik, peaksime me ähm, püüdlema opt-in'ide poole nii palju kui võimalik peaksid olema kaasatud kõik kakskümmend seitse liikmesriiki, kui see ei ole võimalik, siis minimaalselt peavad need meetmed ühendama seitseteist liikmesriiki, aga me peaksime püüdlema selle poolt, et teised oleksid ka kaasatud, sest oluline on äh, Euroopa Liitu koos hoida, et äh, ühisturg toimiks nii, nagu ta toimib. Äh, pangandusliit selle kohta on tehtud mõningaid seadusandlikke ettepanekuid, me rääkisime sellest eile ja osaliselt ka täna, näiteks mis puudutas seda järelevalvemehhanismi ettepanekut. ja hoiuste tagamise süsteemid, nende teemadega tuleb tööd jätkata, aga see ei tohi meid takistada, äh, e-, et äh, me mõtleks äh, tulevikus ka pangandusliidu tulevikule, see on hädavajalik Äh, me ei tohi seda kõrvale jätta ja millegi muuga tegelema, vaid me peame nende ettepanekutega tööd jätkama, siis me saame seda raportit, äh, selles raportis ja Van Rompuy äh, raportis tegeleda edasi Pangandusliidu e-, e-, tulevikuga. aga igal juhul tuleb konkreetsed ettepanekud ellu viia ja siis me saame üldist et üldiselt mõtteid avaldada pangandusliidu kohta. ma, eh, mind huvitab väga, kuidas te reageerite, meil on siin esmajoones välja toodud Euroopa Keskpanga sõltumatus, see on eh, põhieeldus, siis ei siis on meil eh, vaja tegeleda riigivõlakriisiga, pikaajalises perspektiivis on meil vaja äh, Euroopa järelevalvesüsteemi, hoiuste tagamise süsteemi, ühtseid saneerimis- ja lahendamissätteid ja kui meil on üle-euroopaline järelevalve, siis ma arvan, et hoiuste tagamine ja saneerimis- ja probleemide lahendamismehhanismid äh, tuleb lahendada samal tasandil, sest äh, muidu tekiksid äh, pinged, mis võiksid soovimatuid olukordi esile kutsuda. me peame pangandusliidus äh, tegema kõik, mis võimalik. oluline on see, et äh, ühisturg hästi toimiks ja eriti puudutab see kapitali vaba liikumist kogu ühisturul ma toetasin Euroopa Keskpanka puudutavat ettepanekut. Euroopa Keskpank on usaldusväärne, neil on kogemusi, aga me teame, et on olemas pingeväli keskpanga sõltumatuse vahel ja aruandluskohustuse vahel ja järelevalve ülesannete vahel nii et me peaksime selle kohta hiljem veel arvamust avaldama. aruandluskohustus on asi, mida tuleb eh, rohkem rõhutada, see on seotud eelarvega, ametisse nimetamistega, kuulamistega, mida meie läbi viime. ja need on kõik instrumendid, mis, mille eesmärgiks on parandada eh, aruandluskohustust. meil on Euroopa Keskpank võrk, mis ühendab äh, seitseteist liikmesriiki äh, ja ähm, ma ei tea, kas leping võimaldab meil kaasata teisi liikmesriike, et ka neil oleks kaasa, äh, kaasarääkimisõigus. kui võimalik, siis tuleks järelevalvemehhanismidesse kaasata ka teisi riike. mis puudutab hoiuste tagamissüsteeme, see on üks pangandusliidu edasisi aktsente härra Van Rompuy tegeleb ka selle kohta raporti koostamisega. oluline on see, et tegemist on hoiustajate raha kaitsmisega, see on oluline hoiustajate jaoks ja ka pankade jaoks, sest et kui hoiustajad ei usu enam pankadesse ja tekib pangajooks, siis võib see ohustada kogu süsteemi. see on äärmine, äärmiselt oluline komponent, tuleb ähm, Äh, vältida moraalse kahju tekkimist, standardid peavad jääma kõrgeks ja olemasolevate ettepanekutega tuleb tööd jätkata, tuleb hoolitseda selle eest, et meie õigusaktid oleksid head, aga pikas äh, perspektiivis äh, toetama seda, et meil oleks pikk, ühine hoiuste tagamine ja, ja süsteem ja ühine öö, fond selle jaoks. Ferreira raportis öö, Ähm, toodi välja, et meil on vaja ühist hoiuste tagamise fondi ja ühist saneerimis- ja kriis- ja probleemide lahendamisfondi, aga on ka teisi võimalusi nagu capital, capital ring fencing. oluline on see, et me saaksime Euroopa tasandi fondi. ma nüüd ähm, juba läksin siin ühendasin need saneerimise ja pro probleemide lahendamise teemad. Rahandusliit, teine osa minu raportist, me teame, kui olulised on korralikud avalikud, korralike avalike vahendite olemasolu, me tegeleme sellega juba aastaid, küsimuseks on see, mida meil on veel vaja, täiendavalt vaja pärast seda, kui me oleme lahendanud praegused probleemid, vaja on lõpetada töö äh, ka kaksikpaketiga, praegu toimuvad triloogi läbirääkimised, fiskaalpoli-, pakti, pakt tuleb ellu viia, me peame vaadata, vaatama seda, et äh, millised täiendavad pädevused saavad volinikud, kes vastutavad euro eest, meil on vaja äh, ka Mm, täiendavat fondi, me peame vaatama, kas meil on vaja Eurotsooni jaoks täiendavaid stabiliseerimisinstrumente selleks, et äh, me saaksime eelarvesüsteemi raames äh, tegevust jätkata. ning mis puudutab riigi võl-, riikide võlgu, siis äh, kaksikpaketis on kirjas, et äh, tuleb anda aru riigivõlgade taseme kohta, meil on vaja rohkem kommunikatsiooni, kui tegemist on ülemäärase puudujäägiga ning äh, küsimuseks on see, et kas meil on vaja ka regulatsiooni Euroopa võlgade kohta. kui me lähme liiga kiiresti edasi, siis me jõuame kontrollimatusse olukorda äh, majandusliit, äh, siin on vaja struktuurireforme, mis äh, ning liikmesriigid peavad äh, käituma nii, nagu nad on, nagu nad olekski liikmesriigid, et otsuseid ei tehtaks sõltumatult, vaid majandusliidu sees ning ma tahaksin käsitleda ka Euroopa poolaastat. ma lisasin ka lõigu maksustamise kohta, see kindlasti huvitab kolleege. eelarvepoliitika on üks asi, aga meil on vaja ka selle vastukaalu, et meie äh, maksusüsteem oleks korras, demokraatlik legitiimsus ja sellega ma lõpetan. kriis äh, tõi kaasa selle, et majandus- ja rahaliidu juhtimise kohta juht, peeti arutelusid, aga peeti arutelusid ka kõigi langetatud otsuste demokraatliku alust, aluse kohta, me peame oma tööd paremini organiseerima, ma ootan ka põhiseaduskomisjoni ettepanekuid äh, arendatakse edasi teekaarti ning tuleb kaasata parlamendi presidenti mitte ainult teisi, teisi presidente, meil on vaja kõigi otsuste puhul ühist valust, kaasotsustamismenetlus on oluline vaja, on aruandluskohustust parandada ning Troikalt me võime nõuda seda, et et äh, oleks tagatud parem läbipaistvus ECOFIN-i otsuste puhul see on siis äh, lühiülevaade minu äh, dokumendist ja lisades ma panin, koondasin erinevad äh, ähm, arutelupunktid, ma ootan teiepoolset panust ja ma loodan, et me saame ühiselt tööd jätkata. suur tänu, meil on siin komisjonis palju aktiivseid liikmeid, lisaks variraportööridele ja mulle pidevalt kaevatakse, et meil ei ole piisavalt aega aruteludeks ning et ähm, liiga palju aega antakse raportöörile sõnavõtuks ja vabandust, et me kohe kella käima ei pannud. sõna saavad nüüd äh, variraportöörid, härra Koltieri, kes on AFCA raportöör, nii et ähm, Nemad äh, kõik saavad äh, viis minutit, teised saavad kolm minutit ja kui vaja, siis äh, kasutame kogu aega, mis meil äh, on selleks, et äh, kuulata kolleegide arvamust, selle asemel, et raportöör veel hiljem kokkuvõtte teeks. nii et variraportöörid, teil on viis minutit, teistel on kolm minutit. loen nimekirja ette. It happens to be first and he is already taken a lot of Werner Langer on äh, üksikult esimene ja ta on juba päris palju aega endale võtnud. Astrid Lulling, Serpa Pitikainen, Wolf Klintz and Diogo Feo uh, and anybody else who's added on. Sven Kiigold, Sofi Intvelt. Rejek Maria, Marisa Matthias uh,. I am not sure whether there is anybody here from the EFT. ma ei tea, kas keegi EFT-st on ja Roberto Coltieri. Liam Bon, je... Trois minutes. Bon, je voudrais... kolm minutit seega siis. aa, mul on siiski viis minutit aega, väga hea. aitäh. ma tahaksin õnnitleda Mariann Thiessenit äh, raporti projekti kohta, mis ähm, töötati välja väga kiiresti, aga seda oli vaja teha nii kiiresti, võttes arvesse kriisi ja võttes arvesse seda, et äh, et äh, parlament ei tohi jääda vait, kui tegemist on äh, oktoobris toimuva ülemkoguga. Mm, nii et ma väga kiirelt käsitlen põhilisi punkte. ei tohi kaotada silmist selle raporti esimest eesmärki ehk reageerida ülemkogu algatusele. mis puudutab pangandusliitu, siis äh, ma arvan, et äh, teie ettepanekud on heaks aluseks äh, Mm, heaks lähtepunktiks, mis puudutab siis ähm, saneerimisfondi ja hoiuste tagamisfondi ma kuulsin oma kolleeg Peter Simoni reaktsiooni, ta kindlasti teeb äh, vajalikke ettepanekuid, aga ma arvan, et lähtekoht on siiski hea tegemist on siis ka Euroopa Keskpanga järelevalve küsimusega, kas see peab puudutama kogu Euroopa Liitu või üksnes Eurotsooni, see on arutelu, mida me peame veel omavahel pidama. mis puudutab äh, eelarveliitu, siis äh, ma arvan, et äh, keskne küsimus on selline föderaalne Äh, süsteem luua, aga mis peab olema ka üldine, nii et meil on vaja demokraatiat, ilma selleta ei saa, ma olen nõus Mariannega, et parlamendi rolli tuleb tugevdada eelkõige äh, kaasotsustamise kaudu Euroopa poolaasta raames, ma arvan, et tuleb minna kaugemale, kui raportis tehtud ettepanekud vaja on enne AGS-i raportit äh, seda, et parlamenti kaasataks äh, Euroopa poolaasta töödesse. Ehm, eelarveliidu puhul on asi, mis minu jaoks puudu jäeti, eks see eelnev koordineerimine. Two-pack puudutab pärast toimuvat koordineerimist, aga meil on vaja ka eelnevat koordineerimist, mis võtaks arvesse majandustsükleid ja see tähendab seda, et vaja on arvesse võtta äh, Äh, investeerimisvajadust ähm, kõigis majandustes ning äh, mis, kui tegemist on eelarve tasakaalu reegliga, siis ma tean, milline on sotsialistide positsioon, ma arvan, et ei tohi arvesse võtta avalikke äh, investeeringuid, mis võimaldavad äh, meil mängida antitsüklilist rolli, aga e, e, eel, e, eelneva koordineerimise käigus tuleb arvesse võtta, kas tegemist on majanduslangusega või täis, täieliku tööhõivega. Portugal ja Hispaania hiljuti saavutasid seda, et nende äh, Äh, eelarve tasakaalu saavutamise aega pikendati ja vaja on, et eelnev koordineerimine võimaldaks meil arvesse võtta selliseid olukordi äh, riikides, äh, millel on probleeme ning puudu jääb ka siin eelarveliidu puhul neist asjadest, kus proua, härra Van Rompuy räägib ministritest, kes mängivad olulist rolli. siin on võimalus, millest me peaksime kinni haarama. Eh, liikmesriikides ei saa olla eelarve äh, tas-, tasakaalu, ilma et meil oleks selline eelarve, mis võtaks arvesse, mida eh, liikmesriikides investeerimise alal enne tehti see on oluline ka Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamiseks ning ma arvan, et me peaksime muudatusettepanekutega ka selles suunas minema. mis puudutab majandusliitu, siis te just viitasite struktuurireformidele ja äh, finantsreformidele ja neid tuleb muidugi teha, tuleb teha kokkuvõte, sest äh, kohati neid hiljuti tehti ning äh, ette oli nähtud see, et vähendati töö maksustamist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 kas äh, need reformid toimisid hästi, mm, pigem mitte liiga hästi ning meie kuulume nende hulka, kes arvavad, et majandus peab äh, tuginema kõigepealt headele struktuurireformidele ning teiseks tuleb mm, tea, teha head konjunktuuripoliitikat äh, e-, koos eelneva koordineerimisega, nii et me oleme täiesti nõus selle analüüsiga. ning viimane teema, mis võimaldaks meile seda raportit paremaks muuta, see puudutaks kohustusi, mida liikmesriigid on võtnud äh, kasvupaktiga seoses, need tuleb äh, kinnistada ühenduse õigusesse, eriti mis puudutab majanduspoliitikat. nii et me teeme muudatusettepanekuid, äh, mida on vaja teha ning ma olen kindel, et meil õnnestub raportööri ja teiste variraportööridega jõuda kompromissile, mis võimaldaks parlamendil oma sõna sekka öelda selle raportiga. Jean-Paul Gosses, palun. ma ei tahaks nüüd monopoliseerida siin kõneaega, vaid ma tahaks äh, öelda, et järgmisel koordinaatorite kohtumisel me peame äh, tegelema äh, kõneaja küsimusega, kus kõigil, kõigile jääb halb tunne, isegi kui ta kõneaega saab. olen nõus. aga kõige suurem probleem on selles, et meil ei ole piisavalt aega komisjoni koosolekuteks, arvestades meie töömahtu järgmisena Sofi. tänan, äh, esimees, üritan teha lühidalt. Äh, tervitan äh, proua Tassini raporti projekti. toetan kõike seda, mida ta ütles ja kõik muudatusettepanekud, mis me esitame, lähevad samas suunas ja tugevdavad raporti senist sõnumit, mitte ei õõnesta seda. olen äh, teiega nõus, et äh, nõukogus on äh, selline julgete sõnumite ja suurte lubaduste andmise muster ja siis nad hiljem hakkavad taganema sellest tasapisi, mida nad on öelnud ja me põhimõtteliselt siin äh, mitmetestki küsimustes äh, lihtsalt äh, vaatame oma naba selle asemel, et haarata pilti globaalselt. paljud asjad lähevad liiga kiiresti, liiga kaugele, aga me ei tohiks keskenduda siin mineviku võitlustele, vaid peab olema selge, kuhu edasi liikuda. ja maailm liigub edasi, meie ei saa siin kiirust maha võtta. me peaksime kaasa minema sellega. kui me teeme väikseid samme edasi ja võtame vastu poolikuid meetmeid, siis see ei vii meid kuhugi. proua Tassini poolt välja pakutu liigub õiges suunas. see probleem, millega me praegu silmitsi oleme, ei ole kiiresti arenenud, vaid äh, aeglaselt arenenud äh, Euroopa probleem. Euroopa Parlamendis oleme me kiiresti edasi viinud äh, paljusid lahendusi, aga me peaksime kriitiliselt suhtuma oma rolli ja usaldusväärsusesse, sellepärast et ka meie tihtipeale aeglustame menetlusi ja vajutame nii-öelda pidurit. ja mis puudutab nüüd äh, legitiimsust, siis see ei ole mingi mõttetu lisand see ei tähenda ainult äh, seda, et institutsioonid on kohustatud vastutama, vaid demokraatlik legitiimsus tähendab äh, ka vastavaid äh, protsesse ja menetlusi, meil on vaja avalikkuse toetust. me ei saa lubada ainult äh, tarkade meeste kohtumisi suletud uste taga, kes sepistavad seal kokkuleppeid. ja kui nüüd rääkida detailidest siis äh, järelevalve andmine EKP kätesse, see toob endaga kaasa mitmeid äh, dilemmasid, nagu ka raportöör õigusega ütleb. EKP näiteks äh, ei hõlma ju kõiki liikmesriike ja samas me soovime kiiresti edasi liikuda, me soovime pragmaatilisi lahendusi aga ükskõik, äh, mida me teeme, tagada tuleb äh, see, et äh, järelevalve ülesanded on selgelt eristatud teistest ülesannetest. eurotsooni riigid ja mitte eurotsooni riigid, kõik peavad olema kaetud. ja need, kes ei ole veel eurotsoonis, võivad ju sellega liituda, see ei ole ju ka välistatud. nii et oluline on äh, liikuda täieliku pangandusliidu suunas äh, kõigis kolmes sambas, mitte ainult äh, järelevalve osas. me ei saa panna paika ühte sammast ja teisi kahte lükata tulevikku. ja mis puudutab nüüd riigi riskide ühendustamisest, siis olen nõus teie märkustega selle kohta ja planeeritav äh, rahandusminister äh, või rahandusvolinik, kuidas teda iganes nimetada, peaks olema ka vastutust kandev. praegu meil on probleeme äh, selle häguse kollektiivse vastutusega. me nüüd räägime Majandus- ja Rahaliidust, seni oleme keskendunud liiga palju rahandusküsimustele, aga ei tohi ära unustada majandust, siseturgu kõiki meie soovitusi, mis sisalduvad äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias, eriti ei tohi unustada ära innovatsioone tööturul. Sven, palun järgmisena või Philipp. keegi just ütles, et Sven, aga hästi. Philipp, palun, sa oled täiesti asendamatu. So uh, thank you, Mariann, for producing. suur tänu, Mariann, selle raporti projekti eest suureks äh, nõrkuseks, nagu sa ka ütlesid, äh, on olemasolev äh, leping. ma ei ole sinuga nõus selles osas, et me saame kriisi lahendada olemasolevate vahenditega, mis lepingus on ja juriidiliselt me ei saa kaugemale minna. kui nüüd vaadata, mis poliitiliselt toimub, siis Herman Van Rompuy nüüd ettevaatlikult läheb lepingust kaugemale ja nüüd äh, parlament on siin ka ettevaatlik, aga tegelikult äh, meie peaksime olema need, kes äh, mõtlevad tulevikule. ja kui nüüd osa nõukogust näitab rohkem juhipädevusi üles, siis see mulle ei meeldi. Silvi mainis siin eurovõlakirjade raportit ja rääkis sellest, mida on võimalik teha olemasolevate lepingutega ja mida saaks teha lepingutest kaugemale minnes ja me ei tohiks seda viimast võimalust äh, kõrvale jätta. eile ma ütlesin teile ka, et äh, pangandusliidust äh, on mõtet siin rääkida, me paneme selle paika seadusandlikus raportis. ka nüüd, kui me räägime rahaliidust, majandusliidust siis äh, ka ilma olemasolevate lepingutega oleks äh, üht-teist võimalik öelda. Sofi äh, viitas siinkohal strateegiale kaks tuhat kakskümmend ja me oleme üritanud eesmärke teha siduvast. küsimus on nüüd selles, kas me võtame asja tõsiselt või mitte. kriisis ei tohiks me neid eesmärke ära unustada, nad peaksid olema veelgi prioriteetsemad kriisi ajal ja seda kõike saab äh, ju teha olemasolevate lepingutega ja ma tahaksin, et parlament oleks selles küsimuses julgem. minu jaoks on võtmetähtsusega küsimuseks demokraatlik äh, vastutamine. Liam ütles, et äh, kõik riigid ei toeta meid ei netosaajate ega netomaksjate hulgas inimesed ei toeta meid, kui demokraatlik äh, vastutus ei kasva. ma ei äh, ole kindel, et meil õnnestub inimesi veenda, aga kui me äh, midagi ei ürita, siis me ei saavuta ka mitte midagi. Vestervelle on sellest küsimusest läinud kaugele ja meie peaksime minema temast veelgi kaugemale parlament peaks olema demokraatliku vastutuse nii-öelda lipukandja parlament on koda, kus neid teemasid toonitada ja kui me soovime hoiuste tagamise skeemi, siis see on äh, finantssolidaarsus, pangandusliit, eurovõlakirjad, need on äh, kõik äh, näited solidaarsusest. ja me ei saa finantsküsimusi lahendada või nendega tegeleda ilma vastutuseta. inimesed peaksin mäletama seda, et meie panime paika föderaalse Euroopa demokraatliku äh, struktuuri. inimesed ei soovi tehnokraatide liitu. mina olen kõigepealt äh, demokraat ja siis alles roheline või eurooplane. demokraatia on see, mis on meile poliitikutena äh, kõige olemuslikum ja sellest lähtuvalt tahaksime, et meil oleks parem fokusseeritus ka siin raportis ja et me ei ähm, kordaks üle seda, mida me oleme ka teistes raportites juba öelnud. Marianne, ma tean, et te olete teinud suure sammu edasi võrreldes ähm, algse ettepanekuga ja et teete seda ka tulevikus, te saavutate selle. kutsun teid üles olema veelgi julgem ja tegelema veelgi rohkem Eh, suur tänu. ja nüüd Ivo, palun. aitäh. No tak, tak když jsem tak poslouchal Filipa, tak jsem pochopil, proč Jean-Paul Gozes. Ma kuulasin Filippi ja ma mõistan, et meil on tegemist tõsiste väljakutsetega. mulle tegelikult meeldis selle raporti suunitlus ja meie arutelu. me kindlasti esitame muudatusettepanekuid ja meil on hea meel äh, proua Tysoni raporti üle. oluline, selge peab olema, äh, millises raamistikus me tegutseme. proua Tyson äh, lähtus sellest, et äh, me tugineme raporti äh,, aluslepingutele ja põhjenduspunktis D on see ka välja öeldud. aga oluline küsimus on see, et kas kunagi saab olema tsentraliseeritud Euroopa või jääme me globaliseerumisele alla? nii lihtne see küsimus ei ole. me ei peaks lähtuma sellest, et pangandusliidul on monopoolne seisund. meil on vaja mm, kaugemale ulatuvat konkurentsivõimet, meil on vaja toimivat ühisturgu, need on äh, eeldused ja neid põhimõtteid ei ole siin piisavalt rõhutatud, meil on vaja mitmekesisust, me peame kasutama olemasolevaid võimalusi, aga seda ei ole siin piisavalt selgelt väljendatud. ning äh, see tuumikriikide ja perifeeriariikide vahel vahet tegemine, arutelu, mis puudutab Euroopa Liidu edasist arengut, äh, peab äh, hõlmama kõiki valdkondi, kõiki riike, nii neid, need, kes äh, on keskmes, äh, neil ei ole automaatselt õigus ning perifeeria riikidel mm, võib ka õigus olla. ma arvan seetõttu, et väga oluline on see, et praegused protsessid, mis äh, peavad viima tõelise liidu tekkimiseni, mis äh, vastaks äh, president Barroso ettepanekule, et see peab olema võimalik üksnes demokraatliku kontrolli all. see on äärmiselt oluline ja ma saan selles osas härra Lambertsiga nõustuda, et kogu protsess peab olema allutatud demokraatlikule kontrollile, meil on vaja arutelusid kodanikega, me peame kaasama liikmesriikide parlamente ratifitseerimisprotsess äh, peab äh, seda arvesse võtma ja peab olema kooskõlas äh, liikmesriikide põhiseadustega. kui neid, neist põhimõtetest kinni ei peeta, siis ei saavuta me edu. ainult nii on võimalik seda projekti edukalt lõpule viia. ning mis puudutab ühist järelevalvemehhanismi, siis paljud liikmesriigid on Eurotsooni liikmed, teised aga ei ole ning äh, selgelt tuleb äh, välja öelda, et millised ülesanded äh, millistel riikidel on. euroala riigid loomulikult sooviksid ühist järelevalveasutust, ühist mehhanismi. aga siis tekib küsimus, et kellele jääb viimane sõna kas äh, liikmesriikidele, kes euroalasse ei kuulu või teistele, kes kuuluvad, kas äh, tekib äh, mm, mm, kaks riikide klassi. mina olen Tšehh, meil on äh, kõrgeim järelevalveinstants Keskpank, kes tagab finantssüsteemi stabiilsuse, aga neil ei ole viimast, viimase sõna õigust, sest neil ei ole võimalik ise tagatisi anda. ja see ei ole probleem mitte üksnes Tšehhi Vabariigis, vaid see probleem on laiemalt levinud. ning Euroopa hoiuste tagamine loomulikult äh, toetab see liikmesriikide stabiilsust ja on äh, finantsasutuste huvides, kes on huvitatud suurema stabiilsuse saavutamisest äh, finantssüsteemis, tuleb järgida siseturu reegleid ma kardan, et äh, tekkida võib kaks pankade kategooriat, ühtedel on juurdepääs kesk, Euroopa Keskpanga vahenditele, teistel ei ole. ühes põhjenduspunktis äh, on juttu sellest, et valitsustevahelise koostöö instrumenti tuleks ähm, äh, tugevdada muuhulgas ka maksude valdkonnas ja minu meelest, minu jaoks on see probleemiks nüüd Maris, suur tänu, proua esinaine. mina tahaksin tänu avaldada raportöörile. ta on meile loonud väga hea aluse edasiseks tööks, ma saan aru, aega on vähe ja lähen seega nende asjade juurde, mis mind selle raporti puhul äh, kõige rohkem mõtlema panevad Te olete üsna palju juba saavutanud ausalt öeldes. Van Rompuy aruanne ja nõukogu seisukohad ehm, tõelise majanduse rahaliinu suunas olid tegelikult suhteliselt kehvad, sellepärast et nad ei võtnud arvesse äärepoolseid alasid. ja mm, tegelikult see aruanne oli suhteliselt vildakas aga praegune meie raport äh, väga selgelt visandab äh, edasised edasimineku võimalused. näiteks te olete toonud sisse viited sellele, et tuleb üles näidata solidaarsust liikmesriikidega, kes on äh, sattunud raskesse olukorda, sellega ma olen nõus. kuid ma ei ole nõus nende tingimustega, mis on seatud sellele solidaarsusele sellepärast et äh, juttu on ju tegelikult liikmesriikide vahelistest struktuursetest äh, ebavõrdsustest äh, Majandus- ja Rahaliidus. teiseks, nii nagu raportöör väga õigesti ütles, me peame tihedalt koostööd tegema omavahel. kuid ma ei ole nõus nende tingimustega, mis ka sellele on seatud proua raportöör ütleb, et tuleb luua väga karmid tingimused selleks, et me ei äh, kukuks kuristikku ja reastab üsna mitu eeltingimust äh, ja ehk siis teisisõna äh, tingimustele veel lisatingimused, mida ei ole võimalik täita. mis puudutab eelarvet ja nii edasi, siis mitte keegi nendest tingimustest mitte iialgi kinni ei hakka pidama me ei räägi siin äh, ülepeakaela kiirustamisest, vaid äh, sellest, et äh, me ei suuda tegelikult kunagi olla võrdsed. ja see on asi, mida tuleb väga ettevaatlikult selles arutelus ähm, ka vaatluse alla võtta. head, et headest kavatsustest ei piisa, tuleb tegutseda siiski järjepidevalt ja ette mm, võtta asju, mis on võimalikud, selleks, et olla võrdsed tuleb võtta aeg maha ja teha korralikult ära alustöö. olen nõus sellega, et demokraatlik vastutuskohustus peab olema suurem integreeritud järelevalvemehhanismi puhul Euroopa Keskpanga rolli ja Euroopa Parlamendi reformide öö, rolliga demokraatlikus reformis olen ka nõus, kuid ma ei ole nõus sellega, mis te ütlete EKP sõltumatuse kohta Euroopa Keskpank on järjest enam mõjuvõimas äh, selle kriisi puhul. Nende tegevus peab olema siiski aga arusaadav ja kõigile äh, mõistetav. kui me läheneme aga ainult asjale nii, nagu teie ette näite, näete, siis see ei tee nende tegevust äh, selgemaks ja nüüd äh, veel, me peame minema veelgi kaugemale, me peame äh, eos lämmatama äh, juba kahjulikud trendid. meil peaksid olema topeltmehhanismid lepingute puhul ja nii edasi. meil on terve hulk kattuvusi ilma igasuguse demokraatliku äh, ülevaateta nendest lepingutest äh, ja muust taolisest jamast. me pidevalt reastame üksteise otsa äh, reak-, võimalikke variante, aga kodanik selle peale ainult raputab pead ja on absoluutselt selgelt kaotanud ülevaate, mis toimub. mulle tundub, et meie antud vastused ei ole olnud tõhusad ja tegelikult on küsimus selles, et kuidas äh, oma tegevuse tõhusust siiski suurendada. ja väga paljud alternatiivsed lahendused ei vasta demokraatliku legitiimsuse nõuetele ja läbipaistvuse nõuetele. sellega ma lõpetan teeksin hea meelega küll rohkem märkuseid, aga aega on vähe ja peamise ütlesin ära. suur tänu! ja suur tänu kõigile, kes on seni võtnud sõna ja kõneajast kinni pidanud ilusasti. vahe, annaksin sõna härra Gualtierile, tal on mitu ülesannet, ta on nimelt asendusliige meie komisjonis ja on AFCO äh, arvamuse koostaja ja ka Rahvapartei Sherpa meeskonnas. Äh, aga sõna on teil siiski ainult viieks minutiks. Roberto. Äh, suur tänu proua esinaine. minu arvamuse projekt peaks olema kõigile kättesaadav ja vaadake ta läbi. ma lisa, ma reastaksin siin ainult kõige olulisemad punktid. meie arvamus läheb äh, proua Thyssen'i raportiga täiesti kokku ja muuseas äh, suur tänu Mariannile äh, koostöövalmiduse ülesnäitamise eest kõigepealt eh, aluslepingu muutmine. on ilmselge, et eh, aluslepingud tuleb üle vaadata selleks, et eh, majandus- ja rahaliidu tänastele probleemidele lahendus leida. minu meelest peab Euroopa Parlament oma institutsionaalset eesõigust ära kasutama ja võt-, te-, astuma algatusi selleks, et aluslepingut, kui aeg on selleks õige, muuta. meil ei ole äh, võimalik äh, ilmselt kokkulepet selles osas aga leida enne kahe tuhande viieteistkümnendat aastat, ega ei teagi, kas see väga mõttekas oleks enne seda. see protsess antaks kindlasti üle tehnokraatidele ja äh, rohujuure tasandilt toetust ei saa ja seega ma toetan äh, pigem Marianni seisukohta, kui ta räägib äh, vajadusest äh, aluslepingud üle vaadata. ja ta on öelnud, et rahva, et Euroopa Parlament peab siin oma rolli ma-, mängima ja see ei peaks meil olema piiranguks, vaid hoopis meid kannustama väga kiiresti aluslepingute praeguse, praeguseid piire arvestades tegutsema. me peame minema kaugemale, kui oleme jõudnud seni ja teiseks, meie eesmärk peab olema mitmetasandiline juhtimine meil peavad olema konkreetsemad süsteemid nende riikide integreerimiseks, kes soovivad olla tihedamalt integreeritud, eriti need riigid, kes jagavad valuutat. järgmine punkt, nüüd äh, põhiseaduslikud küsimused. selleks, et äh, tõeline majandus- ja rahaliit äh, tekiks, on meil vaja vaadata praegu üle Euroopa Liidu ins-, juriidiline raamistik ja peame äh, tegelema äh, majandusjuhtimise kõige äh, suuremate puudujääkidega, nimelt legitiimsuse puutus, läbipaistvuse puutus, mis tekib liikmesriikides avaliku erasektori hõõrumiste tõttu. ja Euroopa Liidu poliitilisel horisondil on ka hõõrumisi ja ainus viis nendest hõõrumistest üle saada on läbi Euroopa Liidu institutsioonide, mitte äh, valitsuste vaheliste institutsioonide, ainult äh, need institutsioonid, kes esindavad Euroopa Liitu kodaniku otse, äh, saavad midagi ära teha. kui me vaatame nüüd seda nelja plokki, siis ega siin jah, põhiseaduslikust vaatevinklist ei olegi eriti midagi öelda. ma tuletaksin meeldi, et alusleping näeb ette, et passerell või ülemineku öö, ähm, menetluse ehk teisisõnu järelevalvest võib saada täiesti tavaline seadusandlik menetlus, teiseks maksuliit, fiskaalliit, minu meelest on oluline siinkohal rõhutada seda, kui võimatu Euroopa euroala juhtimist näha ette konkreetsete reegliteta, euroalal peab olema ka fiskaalkonkurent, äh, pädevus. ja ma arvan, et ähm, euroala peaks kiiremini tegutsema. euroala eelarve mõte ja antitsükliliste vastuste võimalikkus, nii nagu see praegu mm, ette on nähtud siin tekstis ja ma toetaksin seda meie oma arvamuses toome mõningad ettepanekud nende meetodi kohta, meetodite kohta, millega me saaksime kätte need instrumendid Euroopa Liidu õigusinstrumentidega. euro eelarvele tuleb seada ikkagi väga karmid reeglid, muidu ta satub ohtu. nüüd eelarvedistsipliin, selles osas me rõhutame järgmist. aluslepingute artikkel sada kolmkümmend kuus annab meile võimaluse minna kaugemale, kui see räägib meie kohustuses äh, Äh, koordineerida rahandusalast tegevust ja põhiseaduslikust vaatevinklist on võimalus Euroopa Parlamendi rolli suurendada ja palju ettepanekuid on tehtud meie arvamuses ja sama puudutab ka stabiilsusmehhanismi ja majanduspoliitikate koordineeritust, mille puhul me oleme samuti esitanud omapoolse ettepaneku mitmeaastase kasvuanalüüsi osas tööd tehakse ka selle kallal, et Rahvusparlamendid ja Euroopa Parlamendi vahelised seosed paremini kokku äh, tagada. Eh, proua esinaine, ma vabandan, see on kõik väga huvitav, aga meil on äh, nii palju veel öelda, et peame jätkama kolm minutit kõikidele kõnelejatele, kõigepealt Werner Langen. Äh, aitäh, ma hindan kolleeg Thyssenit väga, aga ma ei ole tema raportiga üldse nõus siin on kolmkümmend viis resolutsiooni äh, parlamendi resolutsioonidele, sada üks muudatus, äh, mm, põhjenduspunkti äh, ja mm, siin on ainult mõned konkreetsed ettepanekud ja siis on lisa, mis äh, seitsmeleheküljeline lisa, mis ähm, sekkub õigusaktidesse, nii et äh, minu meelest ei ole mõtet seda, ei ole võimalik seda äh, kõike läbi viia sellise ette, mm, ajakavaga. minu ettepanek oleks keskenduda nõudmistele, neid on ainult neli, seitsmeteistkümnendal äh, leheküljel nõutakse, et Euroopa Komisjon võtaks parlamenti tõsiselt kaasseadusandjana, mina läheks sammukese kaugemale ja ütleks, et algusest peale tuleb Euroopa Parlamendi president taheti kaasata äh, viieliikmelisse rühma ja seda nõudmist ma tõesti kohe toetaks. ja minu arvates on ka võimalik, seda ütles ka härra Gualtieri, et me nii, et tuleb äh, respekteerida nii parlamendi rolli kaasseadusandjana kui ka vältida ka seda, et eh, hea kavatsus luua parla-, eh, pangandusjärelevalve, eh, et see lõpeks Euroopa lõhestamisega. härra Van Rompuy oma kahekümne kuuenda juuni esimeses seisukohas ja oma praegu levivas raportis äh, Äh, on öelnud, et eesmärgiks oleks järelevalve, kus Euroopa Keskpanka kaasataks, see on hoopis midagi muud kui, kui ainus vastutav institutsioon. see lõhestaks Euroopa ja äh, Äh, mitte keegi ei saa vastutada selle eest, et äh, heade kavatsuste kattevarju all Euroopat lõhestatakse. Äh, me ei tohi siin ekselda minevikus, tuginedes nendele saja ühele põhjenduspunktile ja jätta tähelepanu alla kõik need olulised aspektid, nii et mina teen ettepaneku, et Mariann Thiessen öö, sõnastaks korralikult oma nõudmised, mida me siis tahame, kas me tahame äh, äh, ettepanekuid teha või siis äh, me tahame ennast avalikult naerualuseks teha. härra Gualtieri, härra Kuhn-Bendit, parlamendi president Schulz on äh, inimesed, kes peavad äh, tegelema härra Van Rompuy äh, dokumendiga. aga kui me nüüd arutame seda raportit ja sadu muudatusettepanekuid, ma kohe võiksin teha ise sada kümme muudatusettepanekut selle raporti kohta, nii et ma palun, et me võtaks seda teemat äh, Äh, tõsiselt ja et Marianne teeb kaheleheküljelise lühendatud äh, versiooni, tuginedes tänasele arutelule ja siis me saame ka ajakavast kinni pidada. Uh, have... suur tänu! ma pean raportööri siin praegu kaitsma raporti formaadi osas. see on nimelt see formaat, mida tuleb äh, järgida seadusandliku algatusraporti puhul, nii et kui kõik panna põhjenduspunkti, siis mõned olulised küsimused ja siis tuleb lisa kirjutada, need on need reeglid, võib-olla lähete ise parlamendi presidendi juurde ja ütlete, et komisjonid võivad ise reeglid eh, seada Äh, Werner, äh, ma olen nüüd sattunud tõelisse pigisse, sellepärast et palju ülejäänu osas ma olen teiega täitsa nõu, Peeter Siimann. lugupeetud kolleegid, ma tahaksin ähm, manitseda meid ettevaatlikkusele. loomulikult, nagu Philip ja teised ütlesid, on väga oluline, et me läheks edasi ja mm, võtaks äh, algatuse, aga me peame jääma tõsiseks ja kui teised ei ole tõsised, siis meie peame need arutelusse kaasama ning äh, siin on väga palju häid äh, nõudmisi, mida me oleme äh, teistelt nõudnud, aga me ei ole tegelenud nende tagajärgedega ning oli üks asi, mida siin on nimetatud, et Euroopa ühine hoiuste tagamise fond, see kõlab suurepäraselt äh, nõudmisena. Äh, nagu sama hästi nagu nõudmine, et maailmas ei tohi kunagi enam nälga olla. aga meil on vaja luua äh, eeldused selleks, et mõelda järele, kas see on mõttekas või mitte ja kui ma järelevalve puhul ei tea, kas kõik pangad tulevikus äh, alluvad äh, ühe, ühtsetel alustel toimuvale kontrollile, siis kuidas ma teen äh, hoiustajale selgeks, et see tema raha, mis äh, on hoiuste tagamisfondis, et seda kasutatakse halvasti reguleeritud pankade jaoks. niikaua, kuni me arutame seda, äh, selle üle, et milline peaks olema parlamendi või Euroopa hoiuste tagamise fondi suurus äh,, et kui see fond äh, on piisav, ainult nii suur, et äh, sellest piisaks ainult ühe keskmiselt suuruse panga äh, jaoks riigi kohta, aga kui komisjon nõuab, et see peab olema võimeline tagama, kaitsma süsteemselt olulisi panku, siis me jõuame ainult halvasti rahastatud ja viletsa hoiuste tagamise fondi jaoks Äh, mis peab vastutama ka saneerimise või päästmise eest ja kui see ei saa ikkagi hakkama isegi ainult ühe panga, äh, suure panga äh, päästmisega, aga kui siis mõni, mõni teine pank mõnes teises riigis satub raskustesse, kas ma olen siis äh, maksumaksjale pannud peale täiendavaid kohustusi või aidanud teda. meil on tõesti siin väga palju küsimusi, millega me enne peame tegelema, enne kui me saame selle põhiküsimuse juurde minna. me peame tegelema küsimusega, et kas me saame kõiki panku ühe katuse alla tuua, kas, kas liikmesriikide turud ei ole mitte äkki liiga erinevad, et kuidas ma konservat-, aktiivselt äh, toimivas Itaalia äh, ühistupangas mm, pank, äh, panku ühte ähm, kuidas ma sellise panga puhul, kes tegutseb ainult äh, kohalikul turul, kuidas äh, ma teen turule selgeks, et äh, sellise pangaga äh, tuleb ähm, tagada neid hoiuseid, mis sõltuvad pankadest, mis on väga palju suuremad, millega kaasneb väga palju suuremaid riske, et ma, ma ei saa sellist asja Itaalia hoiustajale või Saksa või Austria hoiustajale selgeks teha enne kui me siin äh, suuri sõnu teeme, et meie nõuame Euroopa, peame me selgeks tegema, millised on raamtingimused ja praegu oleme neist väga kaugel, me oleme äh, praegu selle seaduse puhul, mille raportöör mina olen ja mille puhul ma teen väga head koostööd teiste variraportööridega, praegu me peame panema paika raamtingimused, et liikmesriikides oleks meil stabiilsed süsteemid ja kui siis lõpuks oleme me võimelised otsustama üle eh,, pangandusjärelevalve üle, siis me alles saame mõelda, kas me tahame ühist hoiuse tagamisfondi või mitte. hea küll ma nüüd hakkan äh, siin haamriga koputama viisteist sekundit, enne kui teie kõneaeg saab läbi. Äh, võib-olla nii saame ühele poole. Liisa, palun. Äh, suur tänu. Marion. Mariann tegutses väga kiiresti selleks, et täita üks väga keeruline ülesanne ja selles valguses ütleksin ma järgmist. kui me vaatame esialgset Van Romp-, Rampoi teksti, siis selles jah, on neli peamist osa, seda ei tohi unustada. esimese osa kohta arvan ma, et Mariann on võtnud äh, siin seisukoha, millega ma olen täiesti nõus. siin on äh, täiesti õigesti finantsturud kaetud ja ka Pangaliit äh, on ilusti välja toodud ja ma arvan, et äh, on täiesti õige see, et me keskendume oma arutelul nendele neljale sambale. meie eesmärgiks on vaadelda äh, keskpikka ja pikka perspektiivi ja äh, Euroopa Parlamendil peab olema roll äh, Majandus- ja Rahaliidu osas. mis puudutab fiskaalpakti, siis Mariann viitab siin tagasi äh, kaksikpaketile ja liikmesriikide järelevalve, aga kahjuks on jäänud tähelepanu alt välja see, mida parlament juba on ära teinud riigivõla haldamiseks, see on ju olnud kirjas paljudes dokumentides, mille puhul on saavutatud konsensus, me peame oma seisukohad teistele seisukohtadele selgeks tegelema, tegema. räägitakse siin riigivõlgade stabiilsusvõlakorjedest, mida katab Silvi Kulai eh, kuuese seadusandluspaketi osas, seda kõike ei tohiks eirata. fiskaalliit eh, ei taha mitte ainult eh, eelarve kontrolli all hoidmist, vaid rääkida tuleb ka Euroopa eelarvest. parlament peab oma seisukohad sinna teksti saama, eriti omavahendite ja finantstehingute maksu osas parlament on ju seisukoha võtnud äh, ja me peame taga nõudma äh, neid mõtteid majandusliit, järgmine peatükk. Äh, Van Rompuy äh, aruanne on viidanud sisemistele ebavõrdsustele Euroopa Liidu sees, kuid kahjuks äh, on see paljas Bokondi kava, millele tuleb ülejäänu üles ehitada. mis saab antitsüklilistest meetmetest skp osas? kus on töökohtade strateegiad äh,, iga-aastane majanduskasvu analüüs, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia kuidagi tuleb ka selles äh, peatükis ähm, siluda ebatasasusi. kolmandaks, ma arvan, et me peaksime mõtlema ka sellele, et äh, lisada võiks hoopis ka viienda peatüki nimelt mõju sotsiaal- ja heaolutingimustele liikmesriikides Euroopa Liidus. see viies peatükk on väga oluline me ei taha, et heaoluriik kokku variseb, sest see on ju ometi Euroopa demokraatia alustala. suur tänu, Elisa, ja nüüd Astrid Lulling, palun. suur tänu, proua esinaine. ma tahaksin teha kaks väga lühikest märkust. kõigepealt sellepärast, et mul on tekkinud küsimusi selle algatusraporti äh, vajalikkuses sellest osast alates, kus räägitakse pangaliidust. pangaliit selle välja, Euroopa Komisjon selle välja pakkus ja ausalt öeldes mul tekib küsimärk, et kas see on mingisugune stiiliharjutus. minu meelest äh, jah, ma jõul ei ole küll äh, lõplikku arvamust selles küsimuses ja te võite mind ümber veenda, aga me peaksime vältima seda, et me teeme topelttööd sest et aega on niikuinii vähe oma arvamuse avaldamiseks seadusandliku ettepaneku osas. miks veel aega raisata, aega, mida meil ei ole, sellise algatusraportiga, millest suur osa katab asja, mis on juba kaetud? esimene märkus. üks teine asi veel, põhim-, mõtteline see küll ei ole, kuid puudutab veel pangaliitu, mis on vajalik. kuid äh, praegu on äh, see valem täiesti äh, vale, me peame osalt finantsteenuste turu ühtsena hoidma kahekümne seitsme jaoks, teisalt on Euroopa euro eksistentsiaalses kriisis ja mis tähendab seda, et tuleb teha erakorralisi institutsioonilisi lahendusi. Need, kes on euroalast väljas, ei saa või ei taha osaleda. euroala tahab minna kaugemale integratsioonis, selleks et stabiliseeruda ja ära elada keskpikas perspektiivis. ja seega tulemuseks on see, et ühisturg killustub ja võib-olla üldse variseb kokku. teisalt aga on täiesti normaalne, et euroala riigid proua Luling vabandab, ütleb, et ta esitab hoopis küsimuse, kas on normaalne see, et euroala liigid peavad sõltuma ja neid takistavad teisi, teised selleks, et äh, finantsjärelevalvesüsteemid sisse tuua. Need on põhimõtteliselt küsimused ja ma küll ei tea, äh, pole õrna aimugi, kuidas need vasturääkivused lahendada. Need äh, lahendused, mis praegu pakutakse, on väga küsitavad äh, ja õigeid küsimusi esitatakse, probleem on raske, kuid Euroopa Parlamendina ei saa öö, äh, me mängida seda mängu, et probleemi ei ole. sellepärast, et kui me nii teeme, siis läheb asi jamaks. sellega ma lõpetan sellepärast et ma ei arva, et peaks kirjutama uue aluslepingu selle komisjoni jaoks, siin komisjonis. meie prioriteet peab olema see, et meie arvamus seadusandlike ettepanekute osas on kuulda, nende ettepanekute osas, mis on esitatud ja ma tahaksin keskenduda sellele. suur tänu, proua Lulling, järgmisena Sirba Piedikäinen, palun suur tänu kõigepealt äh, jõudu Mariannele jõudu kõikide nende erinevate seisukohtade ühildamisel. Äh, mulle tundub, et seni oled äh, sa saanud ajapiiranguid arvestades suurepäraselt hakkama oma ülesandega. ma üritan teha lühidalt ja saadan siis elektrooniliselt oma teised märkused kõigepealt ma arvan, et äh, rohkem peaks tõesti viitama parlamendis juba langetatud otsustele erinevates küsimustes viimase kümne aasta jooksul. ja loodetavasti me saame seda teha. ja me peame rõhutama seda, et parlament on olnud äh, järjepidevalt äh, seda meelt. see on poliitiliselt oluline sõnum nüüd teiseks, äh, mis puudutab äh, finantsseadusandlust, väga palju on ära tehtud äh, krediidireidiku agentuuride turgude kuritarvitamise osas ja lahendatama küsimusi on veel, nii et ma arvan, et sellele võiks viidata. teiseks tuleb viidata ka kriisikomisjoni raportile ülevaatepaketi mm, kohta nüüd poliitiliselt järgmine punkt on see, et meie ettepanek peab olema pakett, need otsused on pakett. paljud asjad peavad hakkama toimuma üheskoos. ükshaaval eh, sellest praegu ei piisa, aga mulle tundub, et sellest ühtsusest on praegu vajaka. järgmine poliitiline seisukoht. see siseriiklik Äh, lühinägelikkus, äh, sellest ei piisa kodanike vajaduste rahuldamiseks ja ma arvan, et meie peaksime selle välja ütlema. me peaksime ütlema, et äh, asju tuleb lahendada Euroopa üleselt. ja olen nõus teiega ja sõnastaksin võib-olla asja isegi jõulisemalt, et tuleb rohkem ära teha praeguse raamistiku alusel aluslepingute raamistiku alusel ja võib-olla siis kümne aasta pärast võime taaskäivitada äh, lepingute ülevaatamine, aga tegevsemisele ei ole mingeid tõkkeid ja vabandusi praegu. ja nüüd äh, asi, millele viitas Werner Langen, nimelt, et me peame tõesti väga selgelt ütlema, et kujunemas on kahekiiruseline mm, Euroopa ja selle vastu tuleb astuda kõik meie otsused peavad olema sihitud sellele, et ei teki kaks erinevat Euroopat. kolmas väga lühike märkus. mina samuti äh, maksustamise kohta läheksin veel, osas läheksin veelgi kaugemale. ma saan aru, et mul on aeg läbi äh, ja teema on keeruline, aga libisen sellest siis üle, täpsustan elektrooniliselt üks väga oluline punkt veel, nimelt hoiuste tagamise skeem ja resolutsioonifond. Äh, siin peab olema väga selge ähm, järjekord, äh, raha peab tulema pankadest ja siis siseriiklik tasand, siis Euroopa Liidu tasandi ja äh, vahendeid tuleb koguda panga riskide ja tema oma vahendite põhjal. see peaks olema see kindlustusskeem suur tänu, proua esimees, ütlen, ma tean, et ajast kinni pidada on väga raske, kaks kõnelejat, Diego ja siis Sven, Diego, palun. Sharon, eu queria começar por cumprimentar a Marianne Tyson pelo trabalho. Suur tänu. õnnesoovid äh, Marianile selle raudse töö eest, mida ta siin on teinud. meil on kaks Rahvapartei raportit, need äh, sarnastel teemadel. ja tuleb arvestada ka sellega, et parlamendi president ei ole rahvaparteilane ehk siis, et institutsiooni president, mis otseselt äh, tegeleb äh, kodanike huvidega seoses majandus- ja rahaliiduga, esindab äh, teist fraktsiooni. parlament peab käsitlema majandus- ja poliitilist liitu siin paketina ja sellest on siin puudu. me ei saa majandusliitu niimoodi korraldada, et ainult kaks korda aastas kohtutakse, meil tuleb teha kvantitatiivne hüpe edasi. selles osas on tehtud edusamme, oleme rääkinud mitmeid kordi. ja parlament peaks antud raportiga saatma välja selge poliitilise sõnumi. peaks rääkima lühiajalistest prioriteetidest ja loomulikult ka sellest, mida me tahame majandus- ja rahandusliidu osas saavutada. oluline on, et äh, meil tuleks tõeline liit, mitte lihtsalt äh, liikmesriikide vaheline koostöö, mis veel eristab Eurotsooni riike teistest äh, riikidest. oluline on kindlasti kaasata liikmesriigid, kes ei ole veel eurot kasutusele võtnud, küsimus on selles, kas nad osalevad vabatahtlikult ja kuidas seda siis teha. samuti tõusetub äh, demokraatliku legitiimsuse küsimus, Euroopa Parlament on äh, kaasseadusandja mitmetes küsimustes ja me saame tugevalt mõjutada ka rahapoliitikat ja seda tuleb selgitada ka kodanikele. peame kodanikke kindlasti teavitama oma pädevusest ja tee-, tegema konkreetset sellist teavitustööd. Sven, palun kõigepealt äh, tänan äh, Marianni selle kompaktse raporti eest. ma usun, et äh, parlament peab reageerima samal määral kui Van Rompuy töörühm. nii et me peame Van Rompuy raporti pealkirjadele ka sisu juurde kasvatama. ehk siis me peame välja tulema konkreetsete soovitustega. loomulikult äh, formaat on problemaatiline, sellepärast et äh, küsimused siin äh, eraldatakse teineteisest ja dokumenti on lõppkokkuvõttes raske lugeda, siinkohal olen Werneriga täitsa nõus. aga me peaksime olema visionäärid. kui me soovime tõelist majandus- ja rahaliitu, siis äh, tuleb äh, alustada sellest, et meil on praegu suur lõhe. on äh, piirkondi, kus on vaesus ja tööpuudus, ka Ida-Euroopas olid suured kohanemiskriisid. meil on väga vähe mehhanisme sellest äh, ebavõrdsusest äh, ülesaamiseks. nii et kui me soovime tõelist majandusliitu, siis äh, tuleb leida lahendus ületamaks neid suuri erisusi ja siin ja seal kindlasti tõusetub veel kriise, meil on vaja reforme läbi viia, aga on vaja tugevamaid tegutsemisvahendeid selles tekstis äh, tuleks ka konkreetsemalt välja pakkuda, kuidas äh, jõuda ühiste võlakirjadeni, et vähendada intressierinevusi. meil on vaja automaatseid stabilisaatoreid ähm, Eurotsoonis. see tähendab seda, et äh, ühine Euroopa Liidu eelarve finantseeriks äh, vastavaid investeeringuid ja stabiliseeriks sotsiaalset olukorda vaesemates piirkondades, nii et kohandumine toimuks kiiremini. paljud äh, majandusteadlased on toetanud seda ettepanekut ja me peaksime tegema samme tööhõive valdkonnas. toetan seda, mida ütles äh, Sirpa maksude kohta, peame rääkima nii maksudest kõrvalehiilimisest äh, kui ka legaalselt äh, maksudest äh, hoidumisest. ja kui nüüd rääkida visioonist, siis on oluline rääkida ka konvendist, laialdasest poliitilisest arutelust, me ei saa kõike siin institutsioonides otsustada. suur tänu ja oleme lõpetamas õigeaegselt ja nendele, kes varem kohal ei olnud, tahaksime öelda, et äh, mitteametlikul ECOFINil eelmisel nädalal ma toonitasin, et parlament on mitmeid kordi öelnud, et äh, kriis äh, tuleb esimese sammuna kiiresti lahendada. nii et meil on küll palutud äh, liikuda edasi samm-sammu haaval, aga see ei tähenda seda, et me peaksime tagasi liikuma, kui nüüd rääkida järelevalve aspektidest ja EKP-st, neid käsitleme mõnes teises dokumendis, aga ühesõnaga, kui äh, teatavad äh, turvaaspektid ei ole paigas, siis on riiklikud parlamendid äh, need, kes hakkavad äh, otsustama. ja siis äh, riiklikud parlamendid annavad oma panuse nende garantiide kohta. ja siis on meil veelgi keerulisem edasi liikuda et me peame käsitlema teemat äh, terviklikult, siis äh, me saavutame edu. kui me hakkame rääkima järelevalvest, siis äh, sellest tuleb rääkida täiesti omad ja loomulikult detailid järelevalve osas on Mariani teises raportis ja Sveni raportis vastavatel teemadel. mis puudutab antud raporti formaati, siis äh, võib-olla sekretäriaat võiks natukene innovatiivsemalt asjale läheneda ja muuta selle seeditavamaks äh, kõigile. ja praegune formaat, sellise seadusandliku algatuse formaat on tõesti äh, äh, raskesti loetav. kui me ütleme, võttes arvesse, siis see kõlab küll poliitiliselt hästi, aga tegemist on mingi, nagu, see kõlab nagu mingi poliitiline igand ühesõnaga vaatame, mida me saame nüüd komisjoni tasandil teha, et Marianni formaadi osas äh, aidata, aga ma toonitan, et äh, formaat ei ole tema süü. Mariann, viie minuti pärast äh, lähevad tõlgid ära, aga kui sa tahad üht-teist öelda, siis sul on praegu siiski selleks võimalus. ja suur tänu. ma kasutasin juba piisavalt aega alguses, et toonitada raporti kõige olulisemaid elemente, juhtisin tänu, juhtisin tähelepanu äh, põhilisele, nii et äh, keegi ei ähm, olnud silmitsi siin üllatustega, kolleegid ütlesid selgelt välja omad seisukohad, jään ära ootama muudatusettepanekuid ja ma usun, et äh, kõige parem on mul edasi töötada kirjalike muudatusettepanekutega. kolleegid peaksid esitama, esitama oma ettepanekud kirjalikult ja siis äh, hakkame koos äh, arutama, kus on võimalik äh, raportit parandada ja täiendada. tänan variraportööre ja teisi kolleege nendepoolsete panuste eest, mis olid väga olulised. hea, et me teineteist ära kuulasime eelkõige just sellepärast, et me peame raporti projekti varsti esitama. ma olen tõesti silmitsi suhteliselt karmide ajapiirangutega. Werner, jah, raport on tõesti päris äh, pikk, aga sekretäriaadiga koos me vaatasime asja läbi ja see oli tõesti ainus võimalus, kuidas kõik mõtted kirja panna ma olen üldiselt äh, lühikese ja lööva lähenemise poolt, aga antud juhul äh, kukkus asi sellisena välja, nagu ta välja kukkus. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne neljas september, kaheksandal, üheksandal oktoobril vaatame muudatusettepanekud läbi, hääletame viieteistkümnendal oktoobril, nii et äh, me saaksime saada omapoolse sõnumi õigeaegselt välja. järgmisel koosolekul me kohtume kahekümne neljandal septembril eh, esmaspäeval. meil tuleb Libori teemaline kuulamine viisteist null null kuni kaheksateist kolmkümmend ja suur tänu tõlkidele lisaminutite eest. ja Werner, ma tahan sinuga rääkida. üks eh, küsimus, esinaine, kas eh, kahekümne kuuendal septembril on härra Merši kuulamine ka, see on ju olulisem kui Libori kuulamine? ei, kuulamine ei ole kinnitatud, sellepärast et me ei ole veel kokkuleppele jõudnud. meil on vaba ajavahemik seal olemas, kui me kokkuleppele jõudame ja seda ma ütlesin ka eile koosoleku alguses.